oh,. okei okay.. niisiis. Uh, kell on kolm. ja siin on kohal mina ja proua Lichtenberger, nii et kahekesi me saame päevakorra küll vastu võtta. jah, Eva, oled sa nõus? me peame ootama, sest et äh, proua Ayala Senderi ja härra Kansiani raportid on kõigepealt. jah okay,. That... niisiis, kolleegid, nüüd on meid juba neli või? ja sellega kuulutan ma siis istungi avatuks. Teile on välja jagatud päevakorra eelnõu, kas kõik on selle kinnitamisega nõus? kui nii, siis läheme edasi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Äh, bussireisijate õigused ja raportiks on härra Kantsion, härra Kantsion, teil on sõna. Grazie, president. Grazie Presidente. Eh, Abbiamo... aitäh, aitäh, esimees. me hiljuti püüdsime nõukoguga jõuda ühistele seisukohtadele just nimelt selle konkreetse õigusakti osas aga selle üksmeele saavutamine on muutunud üha raskemaks, sellepärast et nõukogu käitub selle määruse osas väga kitsendatult. me saavutame võib-olla määruse heakskiitmise esimesel lugemisel. tegemist on väga tugeva õigusaktiga tarbijate seisukohalt. see töö, mida meie oleme teinud me püüame tõesti keskenduda oma töös sellele, et me ei tohi järele anda ja me ei tohi lahjendada seda, mis saavutati esimesel lugemisel ning äh, nende arutelude ja nende kohtumiste käigus on esitatud väga palju argumente, äh, näiteks on mainitud lähimuspõhimõtet, äh, ühtlustamist Äh, sellega, mis on heaks kiidetud raudteede osas ning seetõttu nõukogu on tõesti olnud järeleandmatu ja antud ajahetkel Äh, ei ole sellel äh, mitte mingisugust äh, mõju, nad ei taha luua eri, uusi probleeme investeerimisrindel, aga see kõik on ju vastuolus vastutustundlikkuse põhimõttega, me peame vastutama selle konkreetse transpordiliigi eest ning meie ülesanne täna siin komisjonil on siiski kaitsta tarbijate huve. üks probleem on, et tõstatunud ka seoses selle õigusakti rakendusalaga. me äh, vaatasime loobumist, äh, loobumisõigusi ning äh, ma ei räägi siin nüüd eranditest regionaalsele transpordile. nõukogu on selle poolt, et see liikmesriikidel peab jääma selles osas valikuõigus. meie koos komisjoniga nõudsime, et selle õigusakti äh, rakendusalast ei tohi välja jätta seitsekümmend viis protsenti bussitranspordist. on olemas ka kompromisslahendus, mis võib-olla tõesti jätaks välja regionaalse äh, transpordi nii et, et äh, võib-olla tõesti võiks äh, äh, panna kokku ka mingi fundamentaalõiguste paketi ning need paketid puudutaks siis kogu rakendusala nii linnasisest bussitransporti kui ka rahvusvahelist bussitransporti. hetkel me arutame seda, milline see õiguste pakett võiks olla. seda võib Äh, ja peabki tõhusalt rakendama kõigi bussiliinide osas. ja lõpuks me saavutame kompromissi, sellepärast et kõik meie argumendid selle dokumendi rakendusala äh, osas on tegelikult kahetasandilised ning me üritame rõhutada, et et me püüame äh, kaitsta ka neid äh, reisijaid, kes äh, kannatavad liikumispuuete all. Neid, selliseid inimesi tuleb abistada ja mm, eranditest jätame me kõrvale näiteks need juhtumid, kui leiavad aset õnnetused, kui keegi saab mm, õnnetuses vigastada või kui tema pagas läheb kaduma. Äh, minu arvates on see kooskõlas vajadustega ning kanna-, kao-, kasutaja ei ole sunnitud äh, pöörduma kohtusse selleks, et hüvitust saada. minu arvates on siin tegemist väga selge olukorraga sellele vaatamata asjad siiski arenevad ja ma loodan, et kuuendal mail, kui toimub järgmine kolmepoolne kohtumine, õnnestub meil nende põhiõiguste nimekiri lõpule viia ja need õigused siis tõesti kehtiksid kõigi kohta. pärast seda me teame, et muudatusettepanekuid saab esitada kuuenda maini ja juunis hääletame komisjonis ja täiskogule jõuab see asi juulis, selline on praegune ajakava Äh, siiski ma loodan, et kuuendaks maiks me suudame saavutada kompromiss. sest et äh, mingit muud võimalust edasi liikuda lihtsalt ei ole Äh, ainuke võimalus on tõesti need põhiõigused paika panna. see ei ole tegelikult see, härra esimees, mida me soovisime, aga see on kompromiss ja see on midagi, mis on saavutatav, aitäh. aitäh, härra Kantsjan. ma tahaksin äh, muudatusettepanekute tähtaja kohta öelda nii palju, et mõned komisjoni liikmed on palunud, et seda tähtaega pikendataks ja kui te nüüd nõus olete, siis äh, härra raportöör, seitsmes mai kell kaksteist oleks see uus tähtaeg. nii et, et kui härra Kantsjan, see tähtaeg on teile vastuvõetav, äh, siis äh, saaksime me inimestele anda lisaaega muudatusettepanekute esitamiseks ja ma tõesti saan inimesest aru, ma saan aru, et äh, aega on väga vähe ja siia jäävad sisse veel igasugused riigipühad nii et, et äh, kui seitsmes mai kell kaksteist teile sobib, siis äh, ma pakun selle välja. raportöör ütleb, et temal probleemi ei ole no dico che il 7 avrei un problema. No. Äh, minu jaoks on seitsmes mai aga probleem, sest ma ei saa siia tulla ei, aga seitsmes on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, ütleb esimees. ei no muudat-, jah, siis on kõik korras. Mrs Meissner, sorry I forgot to put the mic up. Mrs proua Meissner, palun. jaa, vielen dank, herr president um.... Ähm, aitäh raportöör on juba väga suure töö ära teinud, ma olen sellega väga hästi kursis ja ma tahaksin teda tänada sellepärast et see töö ei olnud üleüldsegi kerge, komisjoni ettepanek äh, oli üks asi ja nõukogu tuli välja täiesti teistsuguste seisukohtadega. Need kaks seisukohta on nüüd mõnevõrra üksteisele lähenenud, aga nagu juba öeldud sai, sellel nädalal toimub siis juba kolmas kolmepoolne kohtumine ja loodetavasti õnnestub seal saavutada ka mingi kokkulepe äh,. Äh, probleemid on tegelikult äh, kahte liiki. kõigepealt, kas kaasata regionaalsed bussiliinid või mitte sellesse määrusesse, see asi ei ole praegu veel selge. nõukogu äh, soovib äh, regionaalsed bussiliinid kõrvale jätta, komisjon soovib nad siia määruse alla sisse tuua ja kompromiss võiks võib-olla olla see, et kui tegemist on integreeritud äh, teenusega, kus on hõlmatud nii regionaalsed bussiliinid, linnasisesed bussiliinid, linnadevahelised bussiliinid, siis Äh, kui seda klassifikatsiooni on natuke raske niimoodi täpselt paika panna, siis peaks see määruse alla käima. liikmesriigid, me teame, et samm, mõnedel liikmesriikidel on sellega probleeme, näiteks Saksamaal äh, äh, tegelevad regionaalse transpordiga liidumaad ning liidumaade lähenemises on erinevusi nii et, et ka seda tuleb silmas pidada, kui me hakkame rääkima selle määruse ulatusest võib-olla tuleks esitada muudatusettepanek selles punktis. ja teiseks need hüvitised, mida makstakse. Äh, näiteks, mis puudutab äh, liikumispuuetega inimesi, põhimõtteliselt me sooviksime, et neil oleks äh, juurdepääs transpordile, bussitranspordile täpselt nii, nagu neil on juurdepääs raudteetranspordile, neil, neil on vaja informatsiooni, see tuleb edastada neile vastuvõetaval vormis ja äh, tõesti, neid meetmeid peab olema võimalik rakendada, aga bussidega on probleeme üsna palju. näiteks kui me peame silmas regionaalseid liine, siis äh, me ei tea ju täpselt, kes selle bussiga sõidab ja me ei saa ette otsustada, äh, kui palju ratastooliga inimesi saab bussi võtta, nii et, et meil on vaja tihedamaid sidemeid inimestega ja meil on ka vaja loomulikult kahjud hüvitada, kui need tekivad. Äh, ma arvan, et selles osas võib-olla komisjoni ettepanek läheb pisut liiga kaugele. me peame üritama leida ühiseid seisukohti, sest et minu meelest nõukogul on õigus, kui ta ütleb, et äh, hüvitiste osas tuleb äh, vaadata ikkagi, mis on teostatav ja mida erinevatel transporditeenuste pakkujatelt on üldse võimalik oodata. näiteks kui inimesed, kes sõltuvad kellestki teisest, ja kui see keegi teine saab äh, liiklusõnnetuses kannatada, siis, äh, siis kas peab neile, neile ka hüvitust maksma ja nõnda edasi. nii et, et me peame tõesti vaatama, millised on need võimalused ja mulle tundub, et äh, seetõttu nõukogu on tulnud selles punktis välja üsna mõistlike argumentidega ma ei tea, kuidas asjad edasi arenevad, ma loodan, loodan, et me saavutame kompromissi ning mina sooviksin ka, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg pikendatakse, sellepärast et kolmapäeva hommikul on ju kolmepoolne kohtumine ja peaks, me peaksime saama reageerida sellele, mida seal otsustatakse. ja aitäh, et te seda tähtaega natukenegi pikendasite. suur tänu, proua Lichtenberger suur tänu. ma tean, kui raske on nõukoguga kokkuleppele sõita. sest see on nagu püha lehm, mille kallale minna ei tohi. kuid tööstuse seisukohalt kui me räägime vajalike busside kättesaadavusest, äh, eriti puudega piiratud liikumisvõimega isikute jaoks, see on oluline tootjate jaoks. mitte ainult autode ost, keskkonnasaaste ja ka neid aspekte tuleb silmas pidada. kui nõukogu väidab, et äh, see ei hakka toimima, siis tuleb seda silmas pidada ja kui me räägime piirkondlikust transpordist ja äh, üldisest õiguste paketist, miks peaks olema äh, kõigile kättesaadav ja tähtaeg. ja kes vastutab selle eest, kui selle määruse jõustamine ei toimi korrapäraselt? Eh, sest me räägime õigustest, mis väga paljudel juhtudel on põhiseadusega sätestatud ja eriti puudega või piiratud liikumisvõimende isikute õigused ja Euroopa Liit on vastavale konventsioonile oma allkirja andnud, kuid see ei ole muutunud siduvaks äh,. tehakse lihtsalt avaldusi, et nendel on need õigused, aga see ei aita nimetatud isikute kategooriat inimesed, kes soovivad liikuda, kuigi nad on ratastoolis või neil on teatud piiratud liikumisvõime, saavad ebakvaliteetset teenust ja me peaksime tõsiselt suhtuma sellesse. kui Euroopa Liit hakkab väitma, et me peaksime nimetatud isikute kategooria õigusi täiendama, siis me peaksime seda tegema. minu jaoks on küsimus, kas see arutusel olev pakett saab olema siduv kas äh, liikmesriigid võtavad endale kohustuse nende õiguste jõustamiseks või jäävad need tühjadeks sõnadeks, teoreetiliseks võimaluseks, kuid tegelikkuses puuduvaks? ja me peame siin mõtlema ka sellele, et väga paljudes aspektides on rakendamine puudulik. ja sellepärast peaksime muret tundma äh, nõukogu äh, teatab kohustusest äh, äh, võtta tarvitusele kontrollmeetmed liikmesriikide tegevuse üle, kuid meil on ka põhiõigused. meil on need põhiõigused sätestatud nii põhiseadustes kui ka kõikvõimalikes konventsioonides. ja meie eesmärk on aidata neid inimesi, kellel on piiratud liikumisvõime ja me peame tagama neile ka liikumisvõimaluse bussiga. hüvitisest. arvestades seda, et äh, sageli bussiettevõtjad on väikesed, ei ole see alati praktiliselt teostatav. kui aga tegemist on väikese ettevõttega, ja see ettevõte ei kohalda seda õigust äh, kõikide reisijate suhtes, siis varem või hiljem see ettevõte äh, sureb välja ja inimesed hakkavad oma õigusi nõudma. rakendamine. ja kes teostab kontrolli selle üle, et neid reegleid ka ellu viiakse? Äh, sellise järelevalve teostamiseks on vaja mingit sõltumatut organit, sest me sätestame väga selged eeskirjad ja kui puudub sõltumatu kontroll ja reisijad esitavad kaebuse, äh, et neile lubatud tingimusi pole täidetud, siis me jõuame tagasi alguspunkti ja see ei ole sugugi hea ja me räägime tegelikult bussireisijate õigustest. selles osas ei saa järeleandmisi teha. ja ma arvan, et kui liikmesriigid ei soovi neid õigusi täita ja tahavad edasi lükata nende täitmist igavesti, siis jäävad meil lõppkokkuvõttes Euroopas ainult pikk ka liinibussid ja mitte midagi ja meie oleme oma aega kulutanud äh, mõttetutele aruteludele. ma alustuseks saan öelda, et ma toetan seda põhimõtet, mis on kätketud meie, meile esitatud meetmetes, kuid nagu paljud teisedki on rõhutanud, äh, olulised on detailid, üksikasjad nagu ka teiste määruste puhul, mis tegelevad hüvitistega, siis algne ettepanek sisaldas õigusi eh, raudteereisijatele hüvituse saamiseks. enne seda oli lennureisijate, merereisijate õiguste määrused ja seetõttu on oluline aru saada, millega me tegeleme. kui me mõtleme äh, raudtee või lennutranspordis kavandatud hüvitistele ja õigustele, mis kuuluvad reisijatele nendes transpordivaldkondades, siis bussiteenuste puhul ei ole see nii. ja eriti, kui me räägime linna ja linna lähitranspordist, ja kui üks buss jääb vahele, siis kümne minuti pärast tuleb järgmine, vähemalt seal, kus mina elan, muidugi maapiirkondades võib olukord olla veel teistsugune kuid igal juhul äh, erineb see transpordiliik teistest transpordiliikidest teatud määral. mul on tekitanud mured ka ja seda mainis ka proua Maisner ja proua Lichtenberger juba äh,, mõju kindlustusele ja hüvitispakettidele, eriti väikeettevõtjate puhul sest ka minu valimispiirkonnas on väga palju väikseid bussiettevõtjaid, kes pakuvad transporditeenust külade vahel ja väga sageli on nad ühe mehe firma ja ja nemad lähevad tõesti pankrotti, kui nemad peavad hakkama ette nägema ka taolisi hüvitisi nõutult tasemel. me peame sellesse nõudesse suhtuma realistlikult, praktiliselt ma ilmselt võitlen siin tuuleveskitega, aga ma tahan öelda, et ma toetan nõukogu seisukohta nimetatud direktiivi kohaldamisala osas. sest kui me räägime linna liiniveedudest, linna lähivedudest ja piirkondlikest vedudest, nii nagu ka nõukogu seisukohal, kui see oleks piiratud rahvusvaheliste liinidega, siis ma oleksin palju rohkem rahul selle ettepanekuga. ma leian, et kui me hakkame reguleerima transporti kuni linnaliini veo tasemele, tekitame väga palju probleeme. nagu proua Lichtenberg ütles, seda ei oleks võimalik jõustada. ja seetõttu minu seisukoht äh, ja vähemalt soov on, et me peaksime kokku leppima, et äh, selle kohaldamisala äh, piirdub rahvusvaheliste vedudega okei okay,, thank you, thank you, Mr Al-Kadri. tänan, härra Al-Kadri. küll ähm, Deborah äh, Seracini di Skadura. tänan, esimesed daamid ja härrad. ma räägiksin täna varireportööri nimel, kes ei saa kahjuks täna meie koosolekule tulla, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest ja ma arvan, et äh, laias laastus ma nõustun eelkõnelejatega. Äh, mis puudutab kohaldamisala, äh, siis me oleme nõus äh, keskenduma pikamaavedudele ning kohalikud veod, linna lähistransport tuleks välja jätta. on väga oluline määratleda seda transporti, eriti piirkondlikku transporti ja tuleks äh, kõrvaldada sellised ebamäärased valdkonnad, vastasel juhul tekib äh, tõlgenduste mitmekesisus. mis puudutab vastutust, äh, siis me nõustusime, et tõendamiskohustus ei peaks lasuma reisijatele, sest ähm, kirjeldatud olukordades on reisijad ohvrid ja me peaksime lähtuma reisija seisukohast. varureport-, varireportöör on nõus, et et me peaksime väga ettevaatlikult lähenema äh, ähm, ettemaksete küsimusele, sest see võib kaasa tuua pettusi. ja me peaksime mõtlema ka sellele, äh, mida me saavutasime raudteereisijate õiguste paketi osas ja need olukorrad on võrreldavad ja võib-olla on võimalik välja mõelda sarnane lahendus ka bussisõitjatele. ja teine oluline punkt, millest meie fraktsioon ei saa taganeda, puudutab puudega inimeste õigusi ning äh, vajadust neile abi osutada. me peaksime lähtuma eeldusest, et abi on alati tagatud, kui erivajadustega inimene, puudega inimene vajab seda. ja see abi peaks olema kättesaadav ööpäevaringselt. ja see peaks kehtima äh, kakskümmend neli tundi, mitte nelikümmend kaheksa tundi, sest äh, bussireiside puhul on see täiesti mõistlik ajaperiood ja samuti me leiame, et on oluline välja töötada sellise tegevuspoliitika, et ähm, eemaldada tõkked puudega inimeste liikumisvõimalustelt äh, nii äh, bussijaamades, kui me oleme varem teinud ka raudteejaamades ja äh, teistes punktides me oleme nõus raportööriga. Er äh, suur tänu, ma tänan raportööri tehtud töö eest, see on olnud raske töö, sest kõik soovivad reisijate õigusi kõik soovivad abistada puudega inimesi, piiratud liikumisvõimega isikuid. kuid teiselt poolt äh, me peaksime suhtlema mõistlikult sellesse küsimusse proportsionaalselt. meil peab olema mõistlik mõõdupuu eh, äh, me peaksime aitama reisijaid ja mitte juriste, kes äh, kaebuste pealt võivad raha teenida. ja seetõttu me peaksime keskenduma asjakohastele küsimustele. rääkides kohaldamisalast Ehm, meie laienemine peaks, lähenemine peaks olema suhteliselt lai, kui me mõtleme vaiksematele piirkondadele, siis eh, seal on probleeme äh, transpordiliikide omavahelise kombineerimisega. Äh, kui üks transpordiliik ootab teise järel. see võib kaasa tuua hilinemisi ja täiendavaid kulutusi seetõttu tuleb mõelda realistlikult, mis on võimalik tegelikkuses ja mitte ainult teoorias. piiriülesed veod, ma nõustun selles küsimuses kolleegidega, et on ka selliseid piirkondi, kus juba kümne kilomeetri pärast tuleb piir ette ja ületatakse piir. ja peaks mõtlema, milline on olukord tegelikkuses rahvusvahelised äh, punktid võib-olla ei ole alati nii kaugel teie kodukohast kui sinu puhul, Philip, ja teinekord on väga lühike distants piirini. ja tuleb lähtuda põhimõttest, et et transporditeenused peaksid olema kõigile kätte, kättesaadavad Äh, kuid äh, äh, see ei tähenda seda, et igal, igal juhul, igas olukorras peab olema puudega inimeste jaoks ka spetsiaalne sõiduk olemas. sest mitte kõik ei suuda pakkuda neid erikonstruktsiooniga sõidukeid igas kohas igal kord ja seetõttu ma võib-olla mõtleksin veidi teises suunas et tuleks aidata ka neid äh, ettevõtjad, kes neid liine äh, opereerivad ja mitte ainult õigusi. ja tuleb silmas pidada ka väikeettevõtjate vajadusi, väikeettevõtjaid, mm, kus võib-olla firmas on paar inimest tööl. Nad ei saa alati füüsiliselt puudega inimestele vajalikku abi osutada, võrreldes suuremate bussiettevõtjatega, kus on viiskümmend bussi kui te seda soovite, te võite muidugi väita, et me tahame lahti saada VKE-dest, kuid me oleme varemgi kokku leppinud, et meil on vaja VKE-sid ja VKE-sid ka reisijate peos. seetõttu neid peaksid omavahel täiendama. <clears throat> suur tänu. Eh eelmine kolleeg just rõhutas seda, et me peaksime lähenema asjale äh, mitte kitsarinnalised, sest me peame silmas pidama kõikvõimalikke vedusid ja piirkondi ja meil on vaja selget määratlust. tundub, et on tekkinud selge vahe nende vahel, kes on piirkondliku transpordi määratlemise kui pikaveo vahel ja teiste vahel, kes arvavad, linna lähistransport on enam-vähem sama, mis piirkondlik transport. teiseks ma tahaksin rõhutada mõtet, mida ma rõhutasin juba eelmisel komisjoni koosolekul. kui me suudaksime Euroopa reisijate õigused koondada ühte hartasse oleks see üldsusele paremini arusaadav, sest praegu on reisijad segaduses, sest meil on erinevad õiguste paketid raudteereisijatele, mm, bussireisijatele, meritsi reisivatele reisijatele. kui meil oleks üks selline põhiõigusakt, siis sellest oleks väga palju abi ja muudaks ka Antonio töö lihtsamaks. ja seetõttu me peaksime komisjoniga ühendust võtma ja küsima võimalust äh, ühe ühtse harta loomiseks kõikide reisijate jaoks. härra Koosa, palun. köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek. Kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre selle üsna kindla seisukoha jõupingutu eest ja nende võitluse eest reisijate õiguste kaitses. aga mina tahaksin läheneda küsimusele hoopis teisest vaatenurgast lähenedes. kui me räägime puudega inimestest, siis see definitsioon siin ei hõlma võib-olla kõiki puudega, otseselt puudega inimesi ja inimesi, võib-olla emasid, kellel on väiksed lapsed, piiratud liikumisvõimega isekese inimesi, inimesi, kellel on kuulmispuue ja samal ajal ka välismaalasi, kes ei räägi kohalikku keelt. kui me räägime puuetega inimestest, siis ettepanekutes tuleks arvesse võtma, võtta seda, et me ei mõtle siin ainult Euroopa Liidus elavatele puuetega inimestele, vaid äh, ma arvan, et Euroopa Parlament peaks kaitsema ka äh, puuetega inimeste õigusi, äh, meil on vaja ka tulevikus selles vallas edusamme teha, kuid ma teeksin raportöörile ettepaneku, et vähemalt muudatusettepanekud üksteist, kaksteist, kolmteist ja neliteist ja ka kakskümmend kaks, kakskümmend üks, kakskümmend kaks ja kolmkümmend viis, kakskümmend viis, vabandust, tuleks kindlasti vastu võtta ja me peame kindlasti tagama inimestele teatavate õiguste kaitse. ja veel, oluline on ka valitsuste roll. minu meelest on ka riigil, ka valitsustel oma ülesanded ja igal juhul tuleb tagada, et transpordisektori ettevõtted äh, saavad abi oma ettevõtte edukuse tagamisel. ja riik peab loomulikult mängima oma rolli, me peame aitama jagada ettevõtete koormat, äh, mida ei pea kandma mitte ainult transpordiettevõtted üksi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 suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri härra Kantšeni selle kohutavalt suure töö eest, mille ta on ära teinud ja suurte pingutuste eest töös selle toimikuga ja loomulikult komisjon jagab tema püüdlusi kohaldamisala osas ja ka kohustuse osas, aga me oleme raportööriga nõus, et õige vastus peitub kompromissis, tuleb leida kuldne kesktee ja me loodame, et me suudame leida oma reisijate jaoks optimaalse kompromissi. vastuseks mõningatele siin tõstatatud küsimustele ja kommentaaridele alustaksin äh, kõigepealt härra Brandbergiga ja tahaksin mõelda, et meie ettepanekus ei ole ette nähtud selles osas äh, kompensatsiooni ja ka, ka ettemakseid, äh, ütleksin ma Helga, Helga Traavile. ja kui meil on artikkel kakskümmend seitse kohaldamisalas, siis kõik teie kontrolliga seotud mured on kohe lahendatud. sõltumatu organ saaks olema määruses juba paika pandud. me oleme teinud suuri edusamme ja komisjoni poolt võin ma teile ainult rõhutada, et komisjon jätkab oma tööd vahendaja rollis, lepitaja rollis ja me püüame anda endast parima selleks, et teisel lugemisel jõuda hea kompromissini. ja oma lühikese sõnavõtu lõpetuseks tahaksin ma öelda, et jah meil on võib-olla vaja mingisugust reisijate kulu või reisijate maksu, aga äh, vaatame äh,, kuidas me jõuame edasi minna äh, selle küsimusega, võib-olla me esitame siis oma uue teatise, mis hõlmab kõiki erinevaid transpordiliike. Äh, Io ringrazio Presidente tutti gli intervenuti e, e gli apporti che... ma tahaksin tänada kõiki, kes on äh, siin juba sõna võtnud. tahaksin tänada neid äh, nende panuste eest. ma võtan kõike loomulikult arvesse ja siin ma tahaksin äh, rõhutada veel, härra esimees, et me jätkame oma tööd ja me püüame jõuda õige tasakaaluni kompromisslahenduses ühelt poolt äh, räägime me siin äh, ettevõtete, äriettevõtete vastutusest, kuid äh, me ei tohiks vastutust segada teiste kohustustega, mida on äriettevõtted endale võtnud. võib-olla äriettevõttel on oma kohustus või vähemalt soov teenida kasumit ja me tahaksime ju ka arvesse võtta väikeste keskmise suurusega ettevõtete huve me ei tohi liiga palju oma ettevõtteid koormata, me peame leidma õige tasakaalu ja need probleemid tuleb lahendada enne, kui me selle toimikuga töö lõpetame. me võtame arvesse võt-, me, me lähtume oma varasematest tekstidest, esimese lugemise tekstidest, millele on vastu panna nõukogu, täpselt sama tugev seisukoht, ja me püüame siis äh, Äh, varasemaid saavutusi nõukogu tekstiga äh, ühitada ja me püüame jõuda oma eesmärgini. me peame minema lõpuni välja oma äh, määratlusega piirkondliku osas ja siis võime töötada välja põhiõiguste paketi. see oleks kooskõlas sellega, mida siin on nii mõnedki rahvasaadikud öelnud, see peaks olema siis õiguste pakett, kus võetakse arvesse liikumis, piiratud liikumisvõimetega isikute õigused, aga ka teiste õigused. samal ajal ei tohi me praegu juba olemasolevaid jaamu ja busse ohtu seada ja võib öelda, me ju tegelikult äh, tahaksime jõuda sinnani, et meil oleks äh, üks, äh, ühed nii-öelda unikaalsed, universaalsed piletimüügijaamad, mis hõlmaksid uusi busse, uusi liine, aga ka teisi ja praegu me selle tekstiga ka selles osas kaugemale ei saa minna. siin äh, ei ole meil juriidiliselt äh, nii vabad käed. nii et võib öelda, et äh, praegusel hetkel peame me püüdma jõuda olukorrani, kus reisija, reisijat teavitatakse hästi, teda aidatakse, toetatakse, ta teab, millega tal on tegemist ja seda sellisel moel, et tema õigused, seesama teavitatuse õigus on tagatud ükskõik kus see reisija ka, ka oleks ja see abi ja toetuse õigus. ja sellisel juhul on meie mõju suurem kui ainult piirkondliku definitsiooni abil saavutatav mõju. me peame tagama õigused ka piirkondade vahel ja äh, linnades, siis äh, artikkel kakskümmend seitse, äh, sellele võiks viidata, aga võiks ka kaks tuhat kuus äh, kakskümmend neli määrusele siinkohal viidata. Äh, seda on mainitud ka juba põhjenduspunktides. see on siis kaks tuhat kuus, kaks tuhat neli ja seal on mainitud erinevaid juba minu poolt visandatud asjaolusid, võiks ka piirkondlikku mõistet selgitada lähtuvalt linnatranspordist ja linna lähitranspordist. kui me siis teek, teeksime seda ja samal ajal püüaksime vastu võtta ka õiguste paketi, mida ma olen siin korduvalt maininud, äh, siis äh, saaksime me kõigile bussiõigejatele teatavad õigused äh, tagada ja see oleks väga suur saavutus, tahaksin tänada kõiki, kes osalesid, proua Lichtenberg, proua Maisner, härra Serakiani. Nad on kõik aidanud mind käi-, osalenud aruteludes, rääkinud teksti üle, mis esialgu võib-olla pealtnäha on väga kerge, tekst, väga kerge toimik, kuid äh, tegelikult äh, pole seda sugugi. ja kui me oleme tegutsenud äh, koos teiste transpordiliikide raportööridega ja koos oma kolleegidega, oleme me siiski jõudnud olukorda, kus meil on võimalik see osa meie õiguspaketist lõpetada ja loodetavasti sama kehtib ka teiste transpordiliikide kohta. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Kantsjon. ja me hääletame äh, kümnendal juulil täiskogul, me oleme edasi lükanud muudatuse täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtaja järgmine osa sellest paketist on Ines Õiele Sänder, Meritsi ja siseteedel teedel reisijate õigused. aitäh, esimees! nagu ka härra Kantsiooni raportiga äh, oleme me jällegi ka selle teema valdkonnas äh, nii-öelda tundmatul territooriumil. pärast esimest lugemist peame me nüüd üritama äh, saavutada mingi tasakaalu nõukogu seisukohaga. kõigepealt aga tahaksin ma tänada äh, variraportööre proua Wortmann Kooli ja proua Lichtenbergerit ja teisi. Need inimesed on kõik teinud minuga koostööd selleks, et me saavutaksime mingid ühised seisukohad esimesel kõneluste voorul eesistujamaa Hispaaniaga. samuti tahaksin tänada sekretariaati suurepärase toetuse eest, mida nad on meile meie töös osutanud. ja loomulikult tahaksin ma tänada komisjoni nende ettepanekute eest meile väga meeldivad need ähm, piirangud, mis on näiteks andmetele seatud. eesistujamaa Hispaania on samuti teinud kõik, mis tema võimuses, selleks, et saavutada nõukogus toetust parlamendi seisukohtadele. see ettepanek äh, laiendab siis reisijate õigusi merendussektoris. tegemist on sektoriga, kus on juba astutud suuri äh, edusamme näiteks kruiisilaevade osas Äh, see sektor äh, tegeleb põhiliselt turistidega ja on väga oluline, et nende õigustega tegeldakse, aga samas on meil vaja ka ühtset üldist raamistikku, mis tähendaks seda, et reisijate õigused kogu meretranspordisektoris on tagatud. nõukogu ühisseisukoht äh, aitab, äh, on üsna, üsna lähedane parlamendi omale, näiteks paljud Rahvapartei muudatusettepanekud on küll üle võetud, tõsi, neid on natukene muudetud või kohastatud, aga sellele vaatamata on siiski suuri, suuri eriarvamusi, kuigi me siiski loodame, et meil õnnestub kokkuleppele jõuda. üks peamisi valdkondi, kus on eriarvamusi, on loomulikult selle õigusakti ulatus nõukogu seisukond on suuresti tingitud suurtest erinevustest, mis kahekümne seitsme liikmesriigi laevandussektoris eksisteerivad ja seetõttu nõukogu ongi välja pakkunud üsna piiratud õigusakti ulatuse, mis jätaks näiteks välja äh, sellised laevad, mille pardal on vähem kui kolmkümmend kuus reisijat. ja meie algne, esialgne seisukoht oli ju üldse kaksteist reisijat ainult. sellele vaatamata jätab äh, nõukogu välja ka sellised laevad, kus meeskonnas on kolm või vähem liiget või mis läbivad vahemaid viissada meetrit või vähem. siia alla käiksid siis teatud turiste sõidutavad laevad, aga samas kruiisilaevad siit nüüd välja ei jääks ja eriti oluline on see kõik jõetranspordisektori kontekstis, nagu me oleme juba siin ka oma komisjonis toimunud varasemate arutelude käigus näinud. Äh, siseveekogude transport, jõetransport on praegu väga tõsises kriisis nii et, et äh, kui ülejäänud äh, komisjoni liikmed mind toetavad, äh, siis ma sellistest seisukohtadest lähtuvalt peaksin ka nõukoguga läbi rääkima, mis puudutab nüüd reisijaid, kas kolmkümmend kuus või kaksteist, ma arvan, et siin me peaksime saavutama mõistliku kompromissi. komisjon on välja, vabandust, nõukogu on välja pakkunud ka täiendava kompromissi nende aluste jaoks, mille kogumahtuvus on vähem kui kolmsada tonni ma arvan, et äh, see on väga keeruline ja seab ohtu reisijate turvalisuse. Äh, kui äh, paljud reisijad hakkavad tegelikult laevaandlusregistrist kontrollima, kui suur on laevade kogumahtuvus, mille pardale nad lähevad. niisiis veel kord, ma arvan, et me peaksime siiski selle õigusakti rakendusala lai-, laiendama. veel üks väga oluline küsimus on abi ja hüvituse küsimus. ma arvan, et äh, võib-olla siin võidakse teha väiksemaid muudatusi või kohandusi, mis puudutab muudatust, näiteks mis puudutab tähtaegu või mida iganes, siis ma arvan, et selles osas me võime nõukoguga kokkuleppe saavutada. ja veel üks küsimus, kus äh, meie seisukohad nõukogu omadest on erinevad, on see künnis, äh, millest allapoole hüvitust ei pea maksma ma olen kindel, et nõukogu äh, teab, kui visalt me siin parlamendis võitleme. meie panime selleks piiriks nelikümmend eurot. ma arvan, et äh, me peame kinni pidama sellest pretsedendist, mille me lõime siis, kui me arutasime raudteereisijate õigusi niisiis, arvestades seda, et olukord liikmesriigiti on erinev, on äh, nõukogu sisse toonud ka sadamaterminali mõiste. Äh, mõned väikesed sadamad, võib-olla neid ei saagi päris tõelisteks sadamateks pidada, samas on ka suuri sadamaid, mis pakuvad kõiki võimalikke teenuseid ja loomulikult sellistele suurematele sadamatele saab reisijate abistamise osas panna palju suuremaid nõudmisi, aga loomulikult me peame üritama saavutada nõukoguga kokkulepet. Äh, mis äh, puudutab nüüd seda sadamaterminalide mõistet, siis äh, seda, seda tuleks arutada ja siin on välja pakutud välja selline lävin nagu sada tuhat reisijat aastas ma arvan, et meie peaksime parlamendis jääma oma seisukohtade juurde, nimelt et kvaliteedikriteeriumid peavad olema universaalsed ja ja need kriteeriumid peavad puudutama ka aluseid, mille par-, äh, mille pardal on vähem kui sada tuhat inimest aastas. mis puudutab nüüd minu muudatusettepanekuid, siis need on kättesaadavad kõigis keeltes. nagu ma ütlesin, me üritame Äh, arutelude käigus äh, säilitada selle õigusakti küllaltki laia ulatust. Äh, komisjon pakkus siseks, et välja kaksteist reisijat ja me tahaksime selle juurde jääda. võib-olla meil tuleb kuskil mujal teha kompromisse, miinimumlävend hüvitiseks on neli eurot. samuti tahaksin ma lisada, et tõendamiskohustus näiteks kui ei lubata teatud reisijate, reisijaid pardale, siis see tõendamiskohustus on äh, laevafirma õlul. Äh, lennutranspordisektoris on olukord äh, pisut lihtsam kui merendussektoris, sellepärast et tihtipeale laeva, laevakaptenitele lihtsalt laevaettevõtted hakkavad survet avaldama. ja võib juhtuda, et laev lihtsalt hilineb nii et, et äh, transpordiettevõte on ikkagi see, kes peab tõendama. mis puudutab nüüd jõustamisorganeid, siis nõukogul on täielik õigus nõuda, et need organid peaksid olema sõltumatud ja liikmesriikides peaks olema siis kaks tasandit, kus nõudeid esitada ja äärmiselt oluline, et organid, kellele nõudeid esitatakse, on sõltumatud. reisijate õigused ja ma pean siin silmas eelkõige puuetega reisijate õigusi Äh, ma olen esitanud muudatusettepaneku, mis püüab tuge, tugevdada siis ähm, äh, juurdepääsu me peame tagama võimalikult äh, suure juurdepääsu meretranspordile. siin on pakutud välja kak-, neli tööpäeva ja meie oleme pakkunud siis kaks tööpäeva, nii et, et mine, meie leiame, et nelikümmend kaheksa tundi on siiski parem ja mis puudutab nüüd seda perioodi, mille jooksul nõudeid saab esitada, siis mina olen oma raportis seda perioodi vähendanud. kui keegi on äh, poolteist tundi äh, pidanud laeva, laeva ootama, siis minu arvates on normaalne, et teda ka aidatakse. eriti kui arvestada, millised on need inimesed, kes laevu kasutavad, mis puudutab nüüd äh, neljakümmet kaheksat tundi, siis minu mõtmed kolleegid on küsinud, et mi-, kuidas see kõik on muudatusettepanekutes seotud ja see on ka nõukogu seisukohtadest erinev, nimelt äh, siin vastandatakse tervishoiu ja turvalisuse aspektid, kui kellelgi pardale minekut keelatakse. ma olen erinevate variraportööridega sellel teemal kõnelnud ning siiamaani ei ole me äh, suutnud äh, Äh, tervise põhjusi nende turvariskide nimekirja lisada. sest kui me seda teeksime, siis see oleks justkui Pandora laeka avamine. ning ma arvan, et äh, me läheksime kaugemale vabatahtlikust lähenemisest. ja me tegelikult ei olegi suutnud kindlaks teha, milline see vabatahtlik lähenemine siis võiks olla nii et, et mina toetan igatahes kõikehaaраvat ja, ja üleüldist lähenemist ning eh, kui kõik neli erinevat transpordisektorit on kaetud, siis me võime vastu võtta kõikehõlmava raamistiku, et eh, reisijad tõesti teaksid, mis toimuks ja nad võiksid eh, sundimatult ühelt transpordiliigilt teisele üle minna. ja nüüd ma kuulaksin hea meelega ära seda, mida kolleegidel öelda on. suur aitäh, proua Ayala Ser, proua Portman Kool, palun suur aitäh, esimees! ka mina tahaksin kõigepealt tänada raportööri proua Ayala Senderi selle suurepärase töö eest, koostöö eest, mis meil on olnud äh, selle raporti koostamisel. me tegeleme selle raporti raames reisijate õigustega, tagamaks, et ka merendussektoris oleksid need õigused kaitstud ja mina tahaksin keskenduda järgmistele asjadele. Äh, viiekümne Äh, kolme muudatusettepaneku hulgas on palju selliseid, mis ei tohiks probleeme põhjustada. peamiseks probleemiks on aga selle õigusakti ulatus ja see, kuidas seda rakendada. Äh, ja kõigepealt äh, ma tahaksin öelda seda, et kõne all on reisijate õigused aga samas me peame hoolitsema ka selle eest, et see ettepanek on nii mõistlik kui ka teostatav, et seda saab ellu rakendada. eriti, et seda saavad ellu rakendada laevandussektoris tegutsevad väikeettevõtjad. Äh, jutt käib ju sellistest ühe mehe firmadest tihtipeale, kus isegi kontorit ei ole ning äh, inimestel lihtsalt pole aega kontoriteenuseid pakkuda, sest nad on, tegelevad laeva juhtimisega Te ütlesite, et võib-olla siseveeteedele võib teha erandeid ja ma tahaksin, äh, miks te ei näita, küsida, miks te ei näita üle suuremat paindlikkust kolmekümne kuue reisija küsimuses, mulle tundub, et te hoiate liiga jäigalt sellest kaheteistkümnest reisijast kinni. eriti äh, kui arvestada seda, et väikesed firmad, kes äh, kasutavad väikeseid aluseid, neil on raske sellistest reeglitest kinni pidada ning äh, kui me räägime äh, vähemast kui kolmekümne kuuest äh, reisijast, siis jutt käib kõige, eelkõige väikestest alustest. paljud ei olnud, nendest alustest ei olnudki ehitatud selli-, see, selliste nõuete rahuldamiseks ja nende ümber esi-, ehitamine läheks tohutult palju maksma ning äh, ettevõtted, kelle, kes neid, neid kasutavad, lihtsalt ei suuda selliseid kulusid kanda. ma ei taha muidu muidugi reisijate õigusi kõrvale heita, reisijate õigused on äärmiselt olulised, aga minu arvates on oluline, et me hoolitseksime äh, tõesti selle eest, et reisijate õigused on kaitstud õigusaktides, aga ma tahaksin tuua ühe näite oma seisukohtade illustreerimiseks. Te ütlesite, et me peaksime sellest kaheteistkümne reisija piirist ringi kinni pidama, aga võtma kasutusele ka teatud erandeid aga kui me vaatame alternatiivset transporti, näiteks ähm, äh, punkte kakskümmend neli ja kakskümmend viis, siis äh, siin pannakse operaatoritele liiga suur koormus ja mina tahaksin ikkagi, et Euroopa õigusaktid oleksid nii selged kui võimalik ning see kolmekümne seit-, kolm, vabandust, kolmekümne kuue reisija piir saadab kodanikele selge sõnumi, mida nad võivad oodata ning kui nad soovivad äh, sõita suurema alusega, siis nad võivad sellise peale minna. nii et, et minu arvates on see palju parem süsteem, kui meil oleks selline kaherajaline süsteem, kus mõnedel juhtudel kehtib kaheteistkümne piir, teistel juhtudel kolmekümne kuue piir ja me peame hoolitsema ka selle eest, et me näeme, hõlmame ka sellised ajaloolise tähtsusega alused minu arvates me suudame nõukoguga saavutada kiire kokkuleppe, kui me oleme ise paindlikumad selles küsimuses ning kui te sellist kokkulepet otsite, siis mina ja minu fraktsioon tervitaksime seda väga. proua Pilbao järgmisena. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin ma tänada Äh, transpordikomisjoni liikmeid, Euroopa Komisjoni ja loomulikult ka proua Ayala Senderi nende jõupingutuste eest, mis nad on teinud kompromisside leidmiseks. ma ei taha hakata kordama enam seda, mida raportöör juba rääkis. Äh, siiski äh, siiani toimunud kohtumiste käigus on päevavalgele tulnud mõningad erimeelsused, mis tuleb lahendada, kui me tahame saavutada näiteks kokkulepet ulatuse dokumendi ulatuse osas. me arvame, et me peaksime kinni pidama parlamendi esimesel lugemisel saadud kokkupidamisest ja me ei poolda ka seda erandit alla kolmekümne kuue meetristele alustele. me oleme üritanud äh, äh, leida kompromissi kompensatsioonide küsimuses ja arvude osas, mis on paika pandud komisjoni poolt ja me oleme arutanud ka kuupäeva, millal see dokument võiks jõustuda, aga me ei ole selles osas veel kokkuleppele saanud me oleme nõus, et, et kasutajatele tuleb anda suuremaid tagatisi ning operaatorid peaksid äh, kaebustega tegelema teatud ajaperioodi jooksul. teisisõnu, me, meie arvates, kui ei, ei reageerita, siis äh, tuleb karistada äh, ja me samuti leiame, et, et on äh, küsimusi, millega tuleb edasi tegeleda, aga me ei ole nõus sellega, et pardale minek võidakse keelata puuetega inimestele, inimestele, kellel on liikumispuuded meie jaoks on see äärmiselt oluline küsimus. me ei usu, et pardale lubamise või lubamine või mittelubamine ei, see ei tohi sõltuda inimese tervislikust seisundist, sest et eh, kes hakkab siis eh, selgitama, milline see tervislik seisund on antud õigusakti eesmärk on kaitsta reisijate õigusi, sealhulgas ka puuetega inimeste õigusi, piiratud liikumisega inimeste õigusi. ma tahaksin teile meelde tuletada, et igaüks, sealhulgas ka kõik, kes me siin saalis oleme, võime ühel päeval olla puuetega, meil võivad olla liikumisprobleemid, isegi kui meil neid praegu ei ole. niisiis, meie fraktsioon igatahes sooviks saada tõhusat kokkulepet selle õigusakti osas. Äh, äh, proua Lichtenberger. jah, äh, jällegi me peame seda samasugust arutelu, mida me pidasime ka seoses bussireisijate õigustega. me tahame anda õigusi puuetega inimestele Äh, ainult siis, kui nende õiguste andmine on kerge, kui tekivad probleemid, siis me neid õigusi ei taha anda. mõned esitatud argumendid on minu arvates kahtlase väärtusega. kõigepealt ähm, näiteks äh, suuruse küsimus, kaksteist või kolmkümmend kuus inimest, ma arvan, et me peaksime äh, seda inimeste piirarvu vähendada üritama ja nüüd, mis puudutab ajaloolise väärtusega sõidukeid, jah, neid äh, aluseid on raske kohandada, aga mulle tundub, et kõik, äh, mis on vanem kui kümme aastat, muutub korraga ajaloolise tähtsusega aluseks ja seda kasutatakse justkui ettekäänet, et nõudeid mitte täita. tavaliselt siiski ei ole asi ainult nendes ümberehitustes või muudatustes, mida tuleb teha, need tegelikult ei olegi nii väga keerulised Äh, jutt ei käi inimestest, kes on ratastoolides, igasuguste puuetega inimestest. Äh, meil on äh, väga palju erinevaid isikute rühmi. ja mõnede inimeste jaoks ei ole tõesti vaja väga palju muuta, aga on vaja tahet, et nende inimeste heaks midagi ära teha, mis minusse puutub, siis minu jaoks kõik taandubki sellele üks asi, mis minu jaoks veel on oluline, on see, ma, ma kõnelesin ennist proua Ayala Senderiga sadamate teemal kui me ei suuda tagada juurdepääsu sadamates, siis me ei saa oodata, et inimesed ratastoolides, et inimesed, kellel on puuded, seda transpordiliiki kasutavad. meil on vaja samasuguseid teenuseid sadamates, nagu osutatakse lennujaamades loomulikult äh, me võime ikka ja jälle öelda, äh, väikeettevõtjad saa-, satuvad ohtu, aga miks neile mitte ette näha mingit toetust selle jaoks? Äh, miks neile mitte osutada rahalist toetust? miks riigid ei võiks seda teha? väga palju ju investeeritakse infrastruktuuri Äh, äh, igasuguste muudatuste tegemiseks infrastruktuuris, vajalike seadmete muretsemiseks. ja see puudutab ju ka VKE-sid. me peame aru saama, et ka see on ju tegelikult toetus ja mina igatahes olen veendunud, et äh, me saame selle õigusaktiga astuda olulise sammu edasi. lõpetuseks, mis puudutab seda sõltumatut ametkonda. Äh, see ettepanek on leidnud toetust ja ma olen selle üle väga õnnelik, sellepärast et kui meil ei ole sellist äh, sõltumatut organit, mille poole pöörduda, kui õigusi on rikutud, siis, äh, siis ei ole sellele asjale üleüldse mingit mõtet nii et, et ma loodan ka, et üleminekuperiood saab olema lühikene ja ma sooviksin, et meie siin Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidus saame öelda jah me suhtume tõsiselt puuetega inimeste äh, õiguste konventsiooni ja me tõesti teeme midagi selleks, et nende elu kergemaks teha. ja ma kutsun teid, kolleegid, tõesti üles seda eesmärki silmist mitte kaotama. Te teate, kui palju muret valmistavad mulle VKE-d, aga neid ei tohiks äh, kasutada ettekäändena, äh, et mitte teha midagi liikumispuuetega inimeste aitamiseks. ärgem valigem seda teed Äh, see oleks tegelikult karuteene ka VKE-dele. aitäh ja nüüd proua Maisner. aitäh, esimees äh, ma teen üsna lühidalt, sellepärast et palju, mida ma öelda tahtsin, on juba ära öeldud. ma tahtsin toetada kahte asja, mida siin on öeldud. kõigepealt äh, tervise argumendid pardale pääsu takistamiseks, seda, seda ei saa lubada ja see tuleb raportis ka selgemini välja öelda, ainuüksi tervislikel põhjustel ei saa küll kedagi takistada pardale tulemast. see on äärmiselt oluline ja teiseks, äh, teostatavus on ka midagi, millega tuleb arvestada. ajaloolise tähtsusega alused, mina olen olnud mitmetel ajaloolise tähtsusega purjekatel ja mõni, mõningatel juhudel on sinna saanud ka inimesed, kes on ratastoolis. küsimus on lihtsalt selles, kas nad saavad ka mujale kui tekile minna. ja sel-, siin tuleb selles osas reeglid paika panna, paraku ei ole kõik võimalik, isegi kui meil on äh, tahe olemas äh, ajaloolise tähtsusega sõidukeid tule, aluseid tuleb kaitsta ja siin peab vaatama, mida annab teha, mida mitte aga üldiselt siiski on võimalik ühte-teist ära teha äh, äh, nende inimeste jaoks, kes ei saa näiteks mujale minna kui tekile. aitäh ja komisjoni nimel proua Jeeg. suur aitäh, esimees. komisjon sooviks kõigepealt tänada raportööri proua Ayala Sendeel, Sendeeri ning variraportööre väga suure töö eest, mis on ära tehtud meil on väga hea meel selle üle, et parlament on valmis otsima kokkulepet, mis on vastuvõetav kõigile reisijatele ja samuti ka meretranspordisektorile. me teame, et on veel paar probleemi, mis puudutavad näiteks selle õigusakti rakendusala, tervishoiuküsimusi, hüvitist, õigust äh, hüvitisele, aga me oleme enam kui veendunud, et kokkulepe on võimalik saavutada. mis puudutab veel rakendusala, siis ma tahaksin rõhutada, et me oleme nõus mõningate eelkõnelejatega, et meil on vaja selgeid kriteeriumeid ning see topeltkünnis tekitaks reisijates segadust. teisalt me aga usume, et võib-olla siiski õnnestub leida kompromiss kaheteistkümne ja kolmekümne kuue vahel. ning samuti me usume, et mõned alused on juba välistatud, pidades silmas neid definitsioone, kas, äh, mis puudutavad kas äh, vähem kui kolm meeskonnaliiget või äh, teekonna pikkus vähem kui viissada meetrit. niisiis, lõpetuseks tahaksin ma öelda seda, et merereisijad on juba liiga kaua pidanud ootama, et nende õigusi piisavalt kaitstakse ja me ei tohiks seda õigusakti enam edasi lükata niisiis komisjon äh, on valmis andma oma panuse kompromissi saavutamiseks, mis võimaldaks siis kokkuleppe saavutada juba teisel lugemisel ja seda siis juba merereisijate huvides, aitäh! ja proua Ajala Sender. aitäh, esimees! ka mina tahaksin tänada kõiki kolleege, kes tegid ettepanekuid Äh, nüüd, mis puudutab selle õigusakti ulatust, nagu ka komisjoni esindaja ütles, ma arvan, et selles osas meil siiski on veel natukene manööverdamisruumi, äh, mis võimaldab meil oma seisukohti lähendada. loodetavasti on äh, selline ettepanek vastuvõetav ka merendussektorile. nüüd, mis puudutab hüvitisi, siis ka siin on võimalus meie seisukohti lähendada rakenduse osas loomulikult mõjutab see teem-, see dokument väga oluliselt äh, meretranspordisektorit, ma tean, et eesistujamaa Hispaania on teinud suuri jõupingutusi selleks, et lähendada nõukogu ja parlamendi seisukohti. ning äh, ma mainisin siis kahte punkti, mis kõige rohkem probleeme valmistavad, aga ma arvan, et ülejäänud punktides meil õnnestub saavutada kokkulepe ja võib-olla need kaks asja siis äh, jäävad võib-olla hiljem lahendada. niisiis äh, on väga palju valdkondi, kus meie val-, seisukohad on lähenenud ning äh, me oleme soovime esimesel lugemisel kokkuleppe saavutada. tahaksin tänada kõiki kolleege ja komisjoni nende panuse eest. tahaksin nüüd saadikutele meelde tuletada, et kuues mai on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning ja hääletus meie komisjonis toimub esimesel juunil ning täiskogule läheb asi tõenäoliselt juulis. niisiis, kuues mai on tähtaeg Äh, selle raporti osas ja härra Kansiani raporti osas on tähtaeg muudatusettepanek seitses mai ja mõlemad äh, raportid lähevad hääletusele komisjonis esimesel juunil ja nüüd järgmine päevakorrapunkt äh, on äh, raudtee äh, kaubaveosed ja raportöör härra Marinescu. suur tänu, esimees. kolleegid äh,. meie eelmisest arutelust möödunud aja jooksul olen ma kohtunud variraportööridega ja tahaksin avaldada neile tänu koostööst ja selle eest, et nad olid kättesaadavad mulle. meil toimusid ka kolmepoolsed läbirääkimised nõukogu osavõtul ja sel põhjusel eh, on teile esitatud terve rida suulisi muudatusettepanekuid minu poolt ja nendes suulistes muudatusettepanekutes üritasin ma kajata, kajastada neid aspekte, mida me arutasime variraportööridega ja nõukogu esindajatega. Äh, ja mille suhtes me jõudsime kokkuleppele me samuti arutasime neid küsimusi pärast seda, kui ma omalt poolt esitasin mõningad kompromissettepanekud, arutasin neid variraportööridega ning saavutasime kokkuleppe. nagu te teate, esitati kokku umbes kaheksakümmend muudatusettepanekut ja mul vist õnnestus kõik need muudatusettepanekud sisse viia kompromissettepanekutesse või teist liiki ettepanekutesse, selleks et saavutada kokkulepe fraktsioonide vahel ja siinjuures mainiksin vaid kahte aspekte, mis on minu jaoks äärmiselt olulised. kõigepealt ma nõustusin nõukogu seisukohaga, et äh, tuleb sisse viia lisa ja heaks kiita äh, teatud arvu äh, koridore selle määrusega ja kuigi meil on algselt paika pandud konkurentsivõimeline raudteevõrgustik, meil on esitatud ka mõningaid muudatusettepanekuid, kus käsitletakse linnu, mida läbivad need raudteekoridorid, kuid ma loodan, et ka selles küsimuses me jõuame kokkuleppele. teiseks, üks põhilisi arutusel olevaid teemasid olid nõndanimetatud universaalteenistused, one-stop shop põhimõte. mulle tundub, et poliitiliste fraktsioonide vahel oleme me nüüd jõudnud üksmeelele ja ka nõukoguga selles äärmiselt olulises küsimuses on äärmiselt tähtis, et oleks selline universaalteenistus loodud, eh, et eh, nende kaubaveokoridoride kasutajad saaksid pöörduda sinna äh, läbilaskevõime saamiseks äh, läbirääkimistel nõukoguga jäi üks vastuoluline teema üles, need on volitatud taotlejad mille suhtes nõukogu on ilmselt vastu, kuid äh, nagu te näete meie hääletusnimekirjas, see on mulle südamelähedane teema. Äh, tegemist on äh, avatud turuga ja me vajame selle põhimõtte rakendamist Euroopas, kuid nõukogu ei ole sellega veel nõus. ja sel põhjusel tuleb veel oodata kuni selgub, kas selles küsimuses kokkuleppele jõuame või mitte ja ma ootan ka teie seisukohti minu poolt esitatud muudatusettepanekutele ja minu poolt välja pakutud hääletusnimekirjale. Äh, pärast arutelusid täna ja vestlusi variraportööridega ma ilmselt teen muudatusi ka hääletusnimekirjas ja seda piisavalt varakult, et te saaksite nendega tutvuda ja kaaluda seda enne homme hommikut tänan ja järgmisena variraportööridele annan sõnad härra Liberatski, palun, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu, esimees, ma tahaksin üle kinnitada seda, mida härra Marinesko äsja mainis ja nimelt seda, et tõepoolest raportööri poole esitatud muudatusettepanekud ja ka teiste liikmete poolt esitatud muudatusettepanekud läbisid analüüsi. me võtsime nad omaks, tunnistasime vastuvõetavaks, eriseisukohti polnud ja me püüdsime leida kompromissi. ja sel põhjusel esitasime ka terve rida suulisi muudatusettepanekuid. ma tahaksin rõhutada, et minu fraktsioonis me suhtume sellesse projekti kui sammu äh, vaba Euroopa raudteeruumi loomiseks. me arutasime erinevaid variante, näiteks kaalusime pöördumist komisjoni poole äh, selle projekti tagasivõtmiseks ja uue projekti esitamiseks. kuid mulle tundub, et paari viimase nädala jooksul oleme me saavutanud märkimisväärset edasiminekut selles küsimuses ja seda tänu härra Marinescu suurele kannatlikkusele ja kannatlikule meelele. Ähm, eesistujate ettepanekute arutamisel ja meie esimehel oli õigus, kui ta väitis, et raudtee-ettevõtjatel on sadu ettekäändeid ja põhjusi äh,, miks sektor korralikult ei toimi, kuid alati leidub takistusi, tõrkeid ja kõige tähtsam on määratleda kaubaveokoridorid ja selles küsimuses oleme me jõudnud üksmeelele ja see määratlus sisaldab nüüd raudteeliinide mõistet, äh, põhilisi ja lisaliine ja äh, samuti me viisime sisse äh, seosed praamidega ja meil õnnestus välja töötada ka Äh, see one-stop shopi määratlus äh, ja mulle tundub, et me saavutasime hea kompromissi ja me võime taolise universaalteenistuse luua iga kaubaveokoridori jaoks ja selles osas me suudame täita sektori ootusi ja ka Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi vajadusi. me arutasime põhjalikult ka vaidluste lahendamise küsimust, kui tekivad vaidlused erinevate organite ja riiklike ametite vahel. ja ma igati tervitan seda, et välja arvatud kaks liikmesriiki, Malta ja Küpros ei ole ühtki teine liikmesriik välja jäänud. ja me hõlmasime ka vastavad äh, kaubaveokoridorid Sloveenias. siiski jäid üles mõningad murepunktid, ükstaolisi murepunkte äh, seondub asjaoluga, et äh, kaubaveod raudteed pidi ei ole äh, mitmetes liikmesriikides prioriteetsed ja liikmesriigid ei ole valmis investeerima nendesse projektidesse. aga kui me räägime tähtaegadest kaks tu-, kaks aastat kuus kuud, vastavate dokumendi esitamiseks ning läbilaskevõime määratlemiseks ning pakkumiste tegemiseks äh, tekitasid vastandlikke arvamusi, kuid siiski meil õnnestus jõuda kokkuleppele ka nendes küsimustes. ja minu fraktsioon on rahul tulemusega, kuid äh, kuid me tegime suuri jõupingutusi selleks, et heaks kiita meile esitatud ettepanekud. meil on küll hääletusnimekiri koostatud kuid meile tundub, et sellega me suudame saavutada märkimisväärse enamuse toetuse ja ma pöörduksin nüüd kolleegide poole palvega, et teinekord tuleks tahaplaanile lükata mõned isiklikud ambitsioonid. Ähm, ka mina olen loobunud mõningatest oma muudatusettepanekutest, härra Marinesko loobus oma mõningatest muudatusettepanekutest ja seetõttu äh, ärge laske ennast häirida sellest, et võib-olla teie poolt esitatud muudatusettepanekud ei ole sajaprotsendiliselt heaks kiidetud, arvestades sellega, et lõpptulemus saab olema positiivne ja loodetavasti meil õnnestub seda teed pidi edasi liikuda. proua Bilbao, palun. suur tänu, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada härra Marineskut, raportööri äh, nende suurte jõupingutuste eest, mis ta on teinud, sest teema on väga keeruline ja samas ma tahaksin tänada ka sekretäriaati, ka nendel on olnud rasked ajad ja palju tööd selle kallal. täna hommikul toimus meie viimane kohtumine ja fraktsioonid esitasid oma muudatusettepanekud, ka ALDE esitas oma muudatusettepanekud, mis ei olnud kaasatud eelmistel aruteludel. Äh, me üritasime toetada äh, Rahvapartei poolt välja pakutud muudatusettepanekut esimesel lugemisel, kuid me alati oleme lähtunud sellest põhimõttest, et meil on vaja konstruktiivset lähenemist selle nimel, et jõuda lõpliku variandini Äh, me otsime euroopalikku lähenemist selle küsimusele ja me püüdsime seda ka selgelt kajastada meie muudatusettepanekutes. kuid siiski tekkis meil raskusi nimetatud raportiga, konkreetselt äh, komisjoni poolt esimeses lisas heaks kiidetud äh, määratlus koridoride kindlaksmääramise ja muutmise kohta meile õnnestus läbirääkimiste käigus jõuda selleni, et et, et lisa kaks viiakse nüüd üle eraldi artiklisse. lisaks sellele on meil terve loetelu koridoridest. ja me oleme nõukogult korduvalt küsinud, millest nad lähtusid nende koridoride valiku pakkumisel ja ainuke vastus, mille me saime nõukogult, oli, et liikmesriigid nii otsustasid. ma loodan, et edaspidi äh, saavutatud kokkuleppe alusel taoline lähenemine muutub. mis puudutab äh, lisa üks muutmist, siis meie fraktsioon on selle vastu, kuid me toetame teisi muudatusettepanekuid koridoride kohta äh, lisaks sellele, nagu ma juba ütlesin, me oleme püüdnud toetada Rahvapartei esimese lugemise tulemust. me saavutasime täna hommikul mitu tõsist kompromissi ja üks küsimus, äh, mis meid kõiki huvitab, on see one-stop shop süsteem, universaalteenistus äh, sellega seoses on kolm erinevat alternatiivi ja need tulid selgelt välja täna hommikustes arutelud. esimene variant on kõikide koridoride jaoks Euroopa universaalteenistus Äh, kuid ma kahtlen, et see läbi läheb. teine variant on riiklikud universaalteenistused äh, liikmesriikides. ja tänaste arutelude käigus tegin ma ettepaneku ja ma toetasin seda ettepanekut ka oma fraktsioonis, et me võiksime välja pakkuda ka kolmanda variante, mida siiani ei ole mainitud, kuid mis võiks olla kompromissi ettepanekuks äh,. universaalteenistus iga koridori jaoks eraldi ja see annaks nimetatud projektile ka euroopaliku mõõtme ja julgustas liikmesriike tegema kõik selleks, et koridorid toimiksid tõhusalt, vahetaksid omavahel informatsiooni ja otsiksid praktilisi lahendusi. ja ma usun, et see oleks heaks lahenduseks äh, kokkuleppe saavutamiseks selle projekti osas. mis puudutab investeeringute tähtaegu, siis nõukogu eh, oli vastu mingi konkreetsele tähtajale, kuid siiski eh, me oleme rahul sellega, kuidas seda küsimust on käsitletud, kui me räägime eh, investeeringute vajadusest, projekti rakendamisest ja üldiselt rääkides pärast arutelusid ja läbirääkimisi, mille käigus käsitleti mitmeid vaidlusaluseid küsimusi, äh, ma arvan, et me suudame jõuda kokkuleppele äh, selles projektis, mis peaks olema ka väga lähedane Euroopa Nõukogu seisukohale. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Marineskot ja ka sekretäriaati osutatud toetuse eest, tahaksin tänada ka variraportööre. kui tõstada tõstaksin esile kaks põhiküsimust, mis meie jaoks oleks võtmetähtsusega. komisjoni algne mõte oli luua Euroopas ka kiirveoste võrgustik ja me olime sellele vastu, me arutasime teatud tingimusi, mina esindan Saksamaad ja kõikidel marsruutidel minu kodumaal on ühendveod reegliks Äh, näiteks on kiirrongisüsteem, DŽV-d ja siis meil on piirkondlik transport ja kiirveod äh, ja me ei tahtnud mingit eraldi reservatsiooni raudteevedude jaoks. Äh, kui kaubarongid peavad ootama reisirongide läbimist ja seetõttu me lükkasime selle ettepaneku tagasi. Euroopas on selliseid erinevusi ja ma ei usu, et meie poliitikutena suudaksime valijatele silma vaadata ja öelda, et et me oleme loonud suurepärased kaubaveokoridorid ja teie peate nüüd hommikul tööle sõites ootama. meil siiski õnnestus saavutada mitmeid kompromisse ja ma tooksin esile paar küsimust, mis on meie jaoks äärmiselt olulised. Äh, delegeeritud õigusaktid. loomulikult parlament osaleb selles protsessis. komisjonil ei ole õigust ise muudatusettepanekuid esitada äh, ilma meie nõusolekuta. kui komisjon soovib midagi muuta, vajab ta parlamendipoolset nõusolekut. see on oluline ka minu jaoks. teiseks mida peale hakata nende universaalteenistustega, one-stop shop süsteemiga? kui ütleme, kõrgemad ametivõimud ei ole nõus infrastruktuuri ettevõtetega. sest raudteed haldavad riiklikud infrastruktuuri ettevõtted, aga kui kõrgemal seisev organ ütleb, et meie kasutame nüüd seda äh, raudteepaari ja, ja see, kuidas te korraldate oma piirkondlikku transporti, ei ole meie mure ainult juhul, kui infrastruktuuriettevõtted on eraldanud vaba läbilaskevõime, saab kõrgemal seisev organ otsustada, et see rong tuleb läbi lasta. seega neile ei kuulu eelisõigus. Nad ei saa väita, et et äh, neid otsuseid ei saa muuta, sest konkurents Euroopas on väga erinev, on olemas ettevõtjaid, kes takistavad konkurentsi, on riiklikud raudtee-ettevõtjad olemas, kes tegelikult hoiavad kakskümmend kuni kolmkümmend raudteeliini kinni ja ei anna neid vabaks oma konkurentidele. me ei soovi soodustada varjatud konkurentsi sest kui koridor on vaba, siis tuleb see ka vabaks lasta. nüüd rääkides universaalteenistusest. me arutasime seda pikalt ja meie mõte oli, et selleks on vaja teatud haldusorganid, kelle poole raudtee-ettevõtjad saaksid pöörduda et nad ei peaks iga kord pöörduma infrastruktuuriettevõtjate poole. kogu see info peaks olema koondatud selle ühe haldusettevõtte alla, kuid siiski jäi veel üks lahtine küsimus. nõukogu oma vaimusilmas näeb ette kahte haldusorganit, üks organ öö, äh, vastutab öö, äh, Äh, vaba läbilaskevõime üle ja kontrollib seda ja teine vastutab äh, pikaajaliste ja pika, lühiajaliste pikaajaliste investeeringute eest. see oleks ülesannete lõhestamine, sest kui on tõesti näha, et on tekkinud suur nõudlus ja seda ei suudeta täita, et on tekkinud probleemid mingi lühimaavedude osas, siis peaks olema organ, kes suudab langetada kiire otsuse äh, um,, võib-olla on vaja ehitada juurde mingi raudteelõik või teine rööpmepaar. Rostokis on nad sellega tegelenud kuuskümmend aastat ja siiski pole veel seda teist raudteepaari suutnud välja ehitada. Bolognas, Veronas on sellele kulunud ligi sada aastat, kuid ma loodan, et asjad hakkavad muutuma nagu ma ütlesin, äh, igasugused kiirveosed, igasugused reservatsioonid on teema, mille osas tuleb leida kompromisse. ja esimees juba äh, vibutab oma haamrikest, et nüüd on aeg teistele sõna. Uh, uh, tänan, esimees, et andsite võimaluse mulle sõna võtta. ma toetan laias laastus seda raportit ja raportööri poolt esitatud kompromisse. konkreetsemalt ma nõustun muidugi koridoride põhimõttega. ainuke küsimus mul on, kui tegemist on euroopaliku küsimusega, siis me peaksime esitama küsimuse, kuidas see hakkab toimima. sest me tahame luua äh, selle universaalteenistuse ühisorgani ja see on minu põhiline kriitikapunkt, kas see hakkab toimima või mitte. kas poleks parem säilitada äh, riiklikku infrastruktuuriettevõtete süsteemi mõneks ajaks ja parandada nende omavahelist koostoimet ja luua äh, teatud regulatiivsüsteemi, mis kontrollib siis läbipaistvuse toimimist, sest kui see universaalteenistus ei toimi, siis kogu asi äh, peatub, sest on olemas väga tiheda raudteeliiklusega riike nagu Saksamaa ja Prantsusmaa ja kui see one-stop shop ei suuda otsustada, kas rong läbi lasta või mitte, äh, siis tekivad suured probleemid. on vaja koostööd Prantsusmaa ja Saksamaa vahel näiteks ja seetõttu minu ettepanek on praegu kehtivat süsteemi paremini ühendada järgmiseks paariks aastaks ja seejärel hinnata mõju ning otsustada, kas sellise universaalteenistuse sisseviimine on õigustatud või mitte ja meil on kogemusi postiteenuste valdkonnast, nagu esimees väga teab kui me kümme aastat tagasi käivitasime selle arutelu, siis me olime vastasleeris, aga lõppkokkuvõttes me jõudsime kokkuleppele. kuid see oli järkjärguline protsess ja ma usun, et selline järkjärguline protsess oleks parem ka antud olukorras, selle asemel, et kohe sisse viia see universaalteenistus äh,, riskeerides sellega, et ei hakka korralikult toimima ja seetõttu äh, selle ettepaneku, äh, nimetatud ettepaneku selle osa vastu ma olen vastu. härra Roš, palun. tänan, esimees. ka mina tahaksin tänada raportööri äh, Rahvapartei poolt. meile tundub, et on välja pakutud tõeliselt euroopalik kontseptsioon kuigi me teame juba ette, et selle elluviimine ei saa olema kerge. kuid ma olen kindel, et raportöör ja variraportöörid on teinud selle nimel head tööd ja vastutavad ametid peavad arvestama ka selle piiriülese iseloomuga ja meile tundub, et et peaks olema võimalik kavanda ette pikaajaliselt ja lühiajaliselt ning samuti arvestama eriolukordadega. ja arvestama ka teatud ajaliste piirangutega. ja ma tahaksin tänada raportööri ja kõiki teisi, kes on selle nimel tööd teinud ja meile toetust osutanud ja ma loodan, et meil õnnestub nii nõukoguga komisjoni veenda äh, liikuda samas suunas. suur tänu, härra Al-Kadrawi. suur tänu, härra esimees, ma jätkaksin seal, kus eelkõneleja lõpetas ja tänaksin ka omalt poolt raportööri selle tehtud äh, suure töö eest ma arvan, et me oleme teinud edusamme rohkem, kui me oleksime osanud oodata ja ma arvan, et me peame sageli küsima endalt kahte olulist küsimust, kas meie selle direktiivi vastuvõtmine tähendab edusamme, kas see muudab rongitranspordi tõhusamaks, usaldusväärsemaks, kiiremaks, kas see aitab meil saavutada integreeritud Euroopa raudteesüsteemi ja teine küsimus, puudutab meetodit, kas meie ette pandud lahendus on piisavalt praktiline, piisavalt paindlik ja minu arvates võime mõlemale küsimusele vastata põhimõtteliselt äh, jaatavalt, ehkki loomulikult kunagi ei äh, ole lahendused ideaalsed ja tegemist on ikkagi kompromissiga. on siiski kaks olulist elementi. kõigepealt äh, raudteekoridoride või kaubaveokoridoride määratluse nimekiri peaks meil olema lisas, me oleme jäänud samas paindlikuks, kasutades delegeeritud aktide võimalus ja võimalust tulevikus seda äh, nimekirja muuta. siis äh, teine on universaalteenuse ettepanek eesmärgiks oleks kasutada universaalteenust selleks, et oma võimalusi optimaalselt ära kasutada. ma leian, et lahendusvariant on õige, ma arvan, et me ei peaks liikmesriigi universaalteenuse lahendust toetama, see ei oleks optimaalne, ma arvan, et me peaksime olema integreeritud äh, lähenemise poolt, mis oleks iga koridori kohta üks universaalteenus ka integreeritud koordineerimise süsteem oleks ühildatav universaalteenusega, praegune süsteem toimib, aga mitte võib-olla piisavalt hästi, nii et me peaksime veel sammuke kaugemale minema ja ma leian, et universaalteenus on üks võimalus seda teha. oluline on ka luua lepitussüsteem, kui tekib probleeme. jah, ma kohe äh, lõpetan, härra esimees ma arvan, et me ei peaks jääma uskuma, et see õigusakt ähm, uuendaks kogu raudteesektori, see on lihtsalt üks meede paljude teiste seas ja kui me räägime härra Grossi raportist eh, hiljem, siis eh, tuleb see väga hästi välja. meil on vaja tervet rida teisi meetmeid selleks, et tagada, et Euroopa Liidu raudteetransport ja iseäranis kaubaveod muutuksid tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks. see on oluline, ehkki väike samm edasi ja seetõttu me toetame raportööri. suur tänu, härra Maisner, proua Maisner, vabandust. Er äh, ma olen äh, nõus sajaprotsendiliselt sellega, et tegemist on sammukesega õiges suunas. me tahame head transporditeenust kogu Euroopas ja sujuvat transporditeenust, kuid ma olen nõus ka selles osas, et tegemist ei ole meie pingutuste lõpuga, see ei ole viimane äh, samm. me oleme küll tahtnud äh, kaugemale minna, kuid reaalsus ei ole prak-, ei ole siiski jõudnud järele äh, ma võin öelda härra Kraamel, et Saksamaal on meil see probleem, et me ei saa osasid kaubavedude meetmeid praktik-, praktikas ellu viia, sest et me peame loomulikult esikohale seadma reisijate transpordi ja mis puudutab universaalteenust, siis me oleme rääkinud äh, korduvalt äh, sellest oma fraktsioonis, et mis oleks äh, see ideaalne, milline oleks ideaalne lahendus, meile esitati siin kolm erinevat lahendust koridori kohta universaalteenuse ja liikmesriigi tasandi universaalteenuse ja nii edasi. aga ma, mina isiklikult leian, et liikmesriigi tasand ei oleks piisavalt kooskõlastatud või ei ole seda praegusel hetkel kuid äh, Euroopa tasandil oleks äh, sellised äh, kontorid nii-öelda sunnitud olema paremini koordineeritud. me tahaksime asju lihtsamaks muuta, süsteeme lihtsustada, mitte keerulisemaks muuta, nii et meie transpordisüsteemid toimiksid sujuvamalt. universaalteenus koridori kohta on üks lahendus. kui üks liikmesriik ei taha vaba juurdepääsu, siis liikmesriigi koordineerijad võib-olla jõuavad mingisuguse lahenduseni ja kitsaskohtadest saadakse üle, kuid kuidas, kuidas toimub see koordineerimine? tuleb või tuleb lihtsalt öelda liikmesriikide universaalteenuse osutajatele, et tuleb paremini oma tööd koordineerida, sellepärast et see on meie lõppeesmärk. proua Ajala Senda suur tänu. ma kuulasin kõikide kolleegide sõnavõtte. ma olen töötanud selle teema kallal juba mõnda aega. tegemist ei ole sugugi lihtsa teemavaldkonnaga, raudteeteenused ei ole lihtne valdkond. selles pole vähematki kahtlust, kuid universaalteenuse mõte tähendab tegelikult äh, ülevalt alla juhtimissüsteemi Euroopas. ja siin räägiti äh, universaalteenust koridori kohta, see oleks midagi enamat äh, kui liikmesriigi tasand ja eeldab head tahet siiamaani on mõningates piirkondades asjad hästi toiminud, aga samas mõningates piirkondades mitte, nii et ma arvan, et igal juhul oleks meil teatavat riigiülest äh, koordineerimist vaja. ja on mõned muudatusettepanekud, millega ma ei ole nõus, äh, proua Marinescu muudatusettepanekutest, äh, mida ta on esitanud ja võib-olla proua Marinesko vaataks minu muudatusettepanekud üle, sada kuusteist näiteks. Äh, sellepärast et artikli kolmteist lõpp äh, ei ole päris selge. Äh, see koridor peaks ka lõimima meie transpordivõrgustikke, üle-euroopalisi transpordivõrgustikke, kuid meil on ka pilootprojekte praegusel hetkel. ja nende projektidega seotud olnud inimesed peaksid olema ka teadlikud sellest, et nad peavad arvesse võtma raudtee äh, koridore, niisiis äh, need üle-euroopalised võrgustikud ja raudteekoridorid ja ja siis teine muudatusettepanek äh, sada viiskümmend kaheksa. see puudutab sadamaid nii sisesadamaid kui ka meresadamaid, seda tuleb, neid tohi unustada. kui me ei kaasa sadamaid, siis võib-olla hakatakse mõtlema lastimise peale äh, ja lähenema uuel moel sellele, igal juhul me peame me äh, lähe-, tagama sujuva kaubaveo härra Kraaver, te soovisite lühidalt loodetavasti veel kommenteerida? jah, paar kommentaari minu poolt, ma unustasin täna hommikul ära, et me oleme nõus raportööriga artikkel kolmteist äh, lõige äh, viis ja lõige üks, äh, siis seal peaks olema austama, mitte tunnustama ja siis kompromiss H Äh, seal tuleks arvesse pidada kaubarong, arvesse võtta kaubaronge. ja härra El Kadraev oli õigus, äh, kui äh, raamtingimused on ebaõiglased, siis teised transpordisektorid on eelisolukorras ja niikaua raudteetransport ei toimi õiglastes tingimustes ja kas neil peaksid olema õiglased tingimused, sest nad on keskkonnasõbralik transpordiliik. suur tänu, ka mina tahaksin äh, paari sõnaga avaldada tunnustust raportöörile ja variraportööridele tehtud töö eest. Äh, mina tunnen muret äh, raudteevedude pärast Euroopas, ma tunnen tõsiselt raudteevedude tuleviku pärast muret, ükskõik milline see tulevik siis ka oleks ja kui me ei tegutse, siis ma kardan, et tulevikus ei ole Euroopas näiteks kahekümne aasta pärast äh, kõneväärt raudteevedusid. härra Liberatski ütles, et äh, mõnikord on raudtee arendamisega seotud äh, probleemid seotud raudtee endaga ja pärinevad raudtee eest endast ja liikmesriikidest Äh, meie liikmed rääkisid, et tegemist on väikse sammukesega edasi, see meenutas loomulikult mulle Neil Armstrongi kuulsat äh, tsitaati kuule astumisest äh, ja kui Neil Armstrong lubab, siis ma ütleksin, et tõenäoliselt on see väike samm raudteede jaoks, kuid meil on vaja tegelikult suurt hüpet inimkonna jaoks. härra Pascarelli, komisjoni esindajana, palun härra esimees, aitäh! kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri ja ka variraportööri ja ka, ka teie transpordikomisjoni. sellepärast, et äh, meil on olnud siin äh, selja, jäänud selja taha raske protsess esimese lugemisega ja teise lugemisega ja nüüd me oleme jõudnud faasi, kus meil on mingigi tulemus, kust me saame edasi liikuda sest et äh, mõningad muudatusettepanekud, mida võiks täpsustada, välja jätta, võin ma üldiselt öelda, et äh, arutelu selle määruse, komisjoni määruse projekti kohta äh, seisneb selles, et kas me tahame raudteesüsteemi jätta sellisele, sellisel kujul, nagu nad on ja juhtimissüsteemi selliseks, nagu see on, nii haldamise seisukohast kui ka muidu Äh, kas me tahame äh, liikmesriikide tasandilt äh, ja Euroopat jätta välja või tahame koordineerivaks tasandiks saada Euroopa tasandit, millega kaasneksid ka vajalikud õigus, õigustööriistad. komisjon oli oma eelmisel kohtumisel äärmiselt kriitiline rakenduskülje suhtes me räägime siin esimesest raudteepaketist, mis nende arvates ei olnud päris nii, nagu peab, kuid nüüd siiski liigutakse edasi turuavatuse põhimõtete ja konkurentsivõime edendamise suunas. ja räägitakse sellest, kuidas rahvusvaheline transport peaks olema konkurentsivõimeline Äh, muudatusettepanekud aga paraku liiguvad äh, vales suunas. Äh, me peaksime olema ettevaatlikud muudatusettepanekute suhtes, vähemalt komisjoni seisukohast vaadatuna. ma vaatan muudatusettepanekud võimalikult kiiresti läbi, mis puudutab universaalteenust, siis ma tuletaksin teile meele komis-, meelde komisjoni algset ettepanekut, milleks, millest ei peetud kinni ka nõukogus, kuid me tahtsime, et oleks universaalteenuse koridor, koridori kohta ja sellel organil võiks olla ka otsustusõigus seoses sellega, kuidas kogu transpordikoridori ulatuses liiklust hallata. praegusel hetkel on meil liikmesriigi tasandil universaalteenuse osutaja, mis hõlmab erinevaid koridore, kuid ainult liikmesriigi tasandil ja see süsteem ei toimi. meie, meil on osalised üksused Äh, mis ei, ei suuda teha oma tööd ja otsuste langetamine universaalteenuse osas ei ole sugugi mitte eeskujulik alati, kui asi puudutab näiteks ressursside jagamist äh, või äh, erinevatele ettevõtetele. ka läbipaistvusega on probleeme, diskrimineerimisega on probleeme, meil oleks vaja siiski äh, koridori, iga koridori kohta universaalteenuse agentuuri, mida, mille üle peaks teostama järelevalvet äh, reguleerija, järelevalveorgan, äh, mis tagab konkurentsivõime põhimõtete austamine. muudatusettepanekud nelikümmend üks, nelikümmend kaks tahavad universaalteenust täielikult välja jätta, see oleks kindlasti üks suur samm tagasi äh, volitatud kandidaadid, see on üks äh, väga oluline osa sellest ettepanekust. tegemist võib olla teenuseosutajatega. Äh, kes on raudteeettevõte või kes ei ole äh, autoriseeritakse liikmesriigi tasandil, aga kui me tahame seda teha koridori kohta, siis peavad meil olema samad konkurentsitingimused kõigile kogu koridori ulatuses. ja taotlejad peavad läbima sama süsteemi kogu koridori ulatuses, see on üks väga oluline põhimõte komisjoni poolt ja loodetavasti ka teie, teie komisjon toetab seda me võib-olla jõuame kompromissini tulevikus, me oleme juba teatavaid kompromissi mõtteid kuulnud, kuid me peame siiski pingutama, kui me tahame praegusest olukorrast kaugemale jõuda. kui me ei taha kandidaatide autoriseerimise süsteemi, siis mis on üldsegi kogu kaubaveokoridoride mõte? ja nüüd siis see äh, juhtorgan, haldusorgan, meie arvates peaks see olema äh, nõukogu, äh, mis millel on oma otsustusõigus ja mis tegeleb infrastruktuuri küsimustega. ja neil peavad olema ka oma õiguslikud pädevused. siin ei tohi olla lahknevaid huvisid, me tahaksime, et meil oleks lihtsalt infrastruktuuri ja haldajad, me ei taha siin raudteeettevõtteid, sest et nemad tegelikult oleksid selle juhtimise, juhtnõukogu kliendid ja nõukogu peaks tagama, et konkurents on õiglane ja loomulikult raudteeettevõtetel kui klientidel on ka oma sõna sekka öelda. aga võib-olla neid võib siis äh, kaasata nõuandva äh, organina või neil on nõuande roll, kuid neile puudub, äh, puuduks igal juhul otsustusvõime, otsustusroll, sellepärast et see tähendaks konkurentsimoonutusi. siis Äh, äh, prioriteet, äh, eeskirjad prioriteetide kohta või oli üks asi, millest räägiti esimesel lugemisel palju ja kompromiss ei rahulda komisjoni täiel määral selles osas. me saame küll aru, et saavutatud on väga õrn tasakaal ja raportöör on ka sellega nõus, kuid on siiski mõningaid äh, muudatusettepanekuid, äh, mis on ohtlikud. näiteks äh, kaubavedu peaks, peaks olema prioriteetsem kui reisijate vedu, see on võimatu. kogu koridori ulatuses peaksid infrastruktuuri haldajad kokku leppima, millised on ühised prioriteeteeskirjad, mis ei sea ohtu kaubavedusid transpordi või vabandust, reisijate vedude ees ei tohiks olla mingisugust äh, kaupade eelistamist, kuid samas mitte ka diskrimineerimist ja seetõttu muudatusettepanekud üks, äh, viiskümmend üks ja sada viiskümmend kolm, mis äh, jätaksid selle prioriteedi otsega kõrvale. see ei ole õige. meie määrus muutuks mõttetuks nende muudatusettepanekute abil. ja siis äh, reguleerimise tasandi Euroopa reguleerija äh, ettepanek kogu Euroopa tasandil ei saa ühte reguleerijat paika panna, loomulikult äh, reguleerimine toimub liikmesriikide tasandil, kuid see, nad peavad omavahel siiski kooskõlastama oma tööd. ma näen, et te viitate, viipate siin kätega ja te ei ole päris nõus, kuid ma võin öelda, et komisjoni jaoks väga paljud äh, muudatusettepanekud puudutavad koridore, äh, koridoride koha, piirkondlikke osasid, äh, kuid meie jaoks ja need on seotud võib-olla nende konkreetsete muudatusettepanekute esitajate geograafiliste huvidega, kuid meie mõtleme koridoride peale üldisemalt, ühendades erinevaid huvisid, me tahaksime äriliselt läheneda ja turuvajadustest lähtuvalt me ei tahaks äh, siin kellelegi mett moka peale määrida. suur tänu! enamus äh, transpordiliikide puhul äh, peab, tuleb ka ajakavast kinni pidada ja sõiduplaanist kinni pidada ja meie teeme seda ka. seetõttu annaksin sõna härra Marineskule, palun. ma teen tõesti lühidalt härra Helga Traule ütleksin ma, et tõsi, me tahtsime staatus quo'd parandada. ja kui me nüüd räägime sellest, et meil peaks siin olema investeeringute koordineerimine ja et transpordiprogramm paraneks, meil on universaalteenus, siis see kõik on ju tegelikult sammuke edasi, see on staatus quo parandamine nii-öelda komisjonile ma ütleksin, et kõik äh, need mured äh, pärast äh, hääletusi meie komisjonis saavad hajutatud ja suur tänu kõikidele kommentaaride eest ja suur tänu ka variraportööridele. suur tänu, härra Marinescu, ma tuletaksin liikmetele meelde, et hääletame sellel teemal homme hommikul vara kell üheksa ja kindlasti võtke kaasa oma hääletuskaardid, sellepärast et tegemist võib olla keerulise ja keeru- ja pika äh, hääletamisega äh, ja aga kohtume siiski homme siinsamas ruumis ja võtke kindlasti kaasa oma hääletuskaardid. järgmine päevakorrapunkt on äh, transpordisektori jätkusuutlik tulevik ja annaksin siin sõna härra Grossile. suur aitäh me leppisime kokku, et me peame arutelu täna, järgmise paari nädala jooksul üritan ma äh, siis panna kirja ka selle, mis aruteludest kolleegidega sünnitab ja juunis me võtame sõna. esimees palub nendel, kes soovivad äh, kõnelda äh,, teha seda väljaspool istungisaali, sest et äh, siin saalis saab korraga toimunud ainult üks istung ja hetkel on see transpordi- ja turismikomisjoni istung, nii et kui teil on midagi muud arutada, palun minge välja. härra Grosch jätkab ja täiskogule jõuab see teema siis juulis ja ma loodan, et meil õnnestub sellest ajakavast kinni pidada, meil on esitatud kolmsada seitsekümmend kuus muudatusettepanekut Äh, see tegelikult ei olegi nii väga hull, sellepärast et paljud nendest muudatusettepanekutest lähevad samad, äh, samas suunas äh, näiteks kas või needsamad muudatused, mis toovad välja selle õigusakti eesmärgid, ma olen täiesti kindel, et selles osas meil õnnestub saavutada kokkulepe, nelja, muudatusest nelikümmend kaks tuuakse sisse uusi ideesid, samuti tehakse siin keelelisi märkusi ja ma arvan, et need on ka väga kiiresti lahendatavad küsimused. Äh, siin äh, viidatakse kakskümmend kakskümmend strateegiale, äh, CO kahe heitmete hulgale, ka neid teemasid tuleb arutada. Äh, võib-olla me saame mingi võrdlusarvu või viitearvu paika, nii et, et meil oleksid kõigil fraktsioonidel ühed ja samad arvud see aitaks lahendada ka kuskil kahe, kaheteistkümne kuni neljakümne muudatusettepaneku probleemi. väga palju on ka selliseid muudatusettepanekuid, kus öeldakse, et transpordil on väga oluline roll regioonide arengus ja äh, tihtipeale rõhutatakse ka transpordi linna aspekte, seda loomulikult võib teha, nüüd turu lõpule, lõplik väljakujundamine, äh, seda tuleb ka kindlasti selles raportis mainida, aga see ei ole ainukene selle õigusakti eesmärk. nii et, et võib-olla peaks äh, sellele teemale lähenema pisut suurema selgusega. Äh, ja mainima siinkorras ka seda, kuidas see aitaks keskkonda parandada, sotsiaalsfääri parandada ja nõnda edasi ja kui me vaatame nüüd äh, tasusid ja makse ja kulude tsentraliseerimist, siis äh, ka seda teemat tuleb käsitleda, siis veel CO2 probleem, keskkonnaprobleem, turvalisuse probleem, kõik need on väga olulised ja täiesti prioriteetsed teemad. ning ma arvan, et kui me räägime turvalisusest, siis sellele tuleks kohe püra-, pühendada eraldi peatükk ning äh, ja kõik selleteemalised muudatusettepanekud saaks siis koondada sellesse peatükki mis puudutab nüüd uut tegevuskava, äh, liiklusohutuse uut tegevuskava, siis see on ka üks eesmärk, samuti äh, rohelised koridorid. igatahes meil tuleb leida äh, tasakaal selle vahel, mis on oluline ja võib-olla nende punktide vahel, mis on antud hetkel lihtsalt liiga detailidesse laskuvad Äh, kui meil on olemas juba valge raamat, siis peab parlament selle teemaga loomulikult palju üksikasjalikumalt tegelema, aga minu jaoks kõige olulisem on ikkagi äh, nõndanimetatud rahastamisfond. Äh, me peame vaatama, kuidas see areneb, sest tulevikus hakkab see mängima väga olulist rolli. tegemist ei ole uue asjaga ma loodan, et komisjon meid selles küsimuses toetab ja võib-olla me saame kasutada olemasolevaid äh, fonde, mis meil transpordi jaoks on. Äh, samuti võib-olla saab kasutada regionaalfonde, sellepärast et et see äh, valdkond on ju seotud regionaalarengu ja ühtekuuluvusega. möödunud nädalal me arutasime uusi instrumente see on eriti oluline tagatiste küsimuses ja nende reisijate arvu küsimuses, kes infrastruktuuri kasutavad. veel üks oluline küsimus on äh, tõhus koostoime erinevate transpordiliikide vahel. ma arvan, et äh, me, terminid, mida me kasutame, on üsna selged, siin ei ole midagi vaja muuta, me peame vaatama äh, igat transpordiliiki, me peame Äh, vaatama, et maanteetransport tõesti muutuks keskkonnasõbralikumaks. ja loomulikult tuleb palju rohkem tähelepanu pööda, pöörata ka turvalisuse aspektile kui soovite, võiksime paika panna mingi logistilise ahela inimeste ja kaupade transportimiseks linnades. koostoimevõime erinevate transpordiliigide vahel, selle jaoks on olemas majanduslikud kriteeriumid, sotsiaalsed kriteeriumid ja, ja terve rida teisi kriteeriumeid, millest tuleb kinni pidada ja ma arvan, et meie praegune lähenemine on laienem, kui see on olnud varem, kui me oleme pidevalt lähenenud lihtsalt majanduslikust vaatevinklist, aga nüüd läheneme siis küsimusele tervikuna ja minu eelviimane märkus, äh, siis äh, kogu sellised eesmärgid. Äh, sellega on kõik nõus, ma arutasin seda asja variraportööridega ja ma tahaksin neid tänada nende kohtumiste eest, mis meil olid. eesmärkide paikapanemine on väga oluline plusspunkt. kuigi väga tihti poliitikas on väga ohtlik var liiga vara välja öelda seda, mis meie eesmärk on, aga ähm, mingi sihik peab meil ju ikkagi olema ja nüüd minu viimane märkus äh,. amet, ma lihtsalt ei taha öelda, et me peaksime mingi uue ameti looma, ma ei ole nende Euroopa ametite poolt äh,. ma leian, et ma, äh, liiga tihti me oleme sellises olukorras, kus äh, see, mida tehakse Euroopa tasandil, lihtsalt ebaõnnestub, sellepärast et äh, liikmesriikide reaktsioon on liialt protektsionistlik ja see annabki tagasilöögi. ma ja see on lihtsalt vastuolus sellega, mida me siin üritame teha ja meil ongi vaja mingeid ameteid, mis sellisele natsionalismile vastu astuks. Äh, ma arvan, et meil ei ole vaja sellist ametit, kes lihtsalt äh, produtseerib dokumente ja statistikat. kui äh, see amet saab aga anda panuse sellesse, et Euroopa õigusakte ellu rakendatakse, siis oleks sellel asjal mõtet ning seda võiks võib-olla arutada üldse nende Euroopa ametite tuleviku arutelu kontekstis, nii et, et äh, tegemist on nii formaalse kui ka sisulise küsimusega. ja nagu ma tahan öelda eh,, tahaksin veel kord tänada kõiki muudatusettepanekute eest ja nagu ma ütlesin, järgmise paari nädala jooksul võtan ühendust kõigi variraportööride ja muudatusettepanekute tegija, tegijatega, et me saaksime kokku panna kompromissid eh, ning ma loodan, et kui meil on olemas need kompromissid juba, siis see hääletusnimekiri eh, eh, läheb ka lühemaks, kui see praegu on. aitäh, härra Kross! me hindaksime väga teie jõupingutusi, kui teil õnnestuks hääletusnimekirja kokku suruda. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Alvares. Gracias, presidente. Gracias, gracias, Mr. Gross. Eh, primer aitäh! ja aitäh ka härra Grossile. ma tahaksin teid tänada selle seisukoha eest, millele te olete asunud. ma arvan, et see tugevdab Euroopa Parlamendi rolli. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis eh, need on põhiliselt mõeldud eh, härra Grossi teksti täiustamiseks me oleme muudatusettepanekutes selgelt välja öelnud, et ohutus peaks olema kõige olulisem, samuti peab olema oluline territoriaalne ühtekuuluvus. ma arvan, et need eesmärgid on jätkusuutlikkusega ühte kokku sobivad ning kui me viime ellu ja aitavad meil ellu viia euroopalikku nägemust transpordisektoris. teiseks tahaksin peatuda ühel uuel asjal, mida mainis härra Kross, nimelt finantsfond. ma olen täiesti nõus sellega, et kui poliitika kavandatakse ja ellu rakendatakse, siis on vaja ka finantsraamistikku selle poliitika jaoks, aga me peaksime minema sellest fondist kaugemale, meil ei ole vaja konkreetset fondi, me peaksime äh, tagama äh, teatud protsendi, ähm, mis siis Euroopas järgmistel aastatel selleks otstarbeks läheb ning äh, finantsraamistiku juures me peaksime kinni pidama ikkagi sellest kuldreeglist, mis äh, minu arvates on väga oluline. me peame hoolitsema selle eest, et raha eraldatakse transpordile ja turismile ja seda, see raha, mida juba ammu on lubatud. ja seda ei, peetakse, seda peetakse täiesti normaalseks kuluks. ma tahaksin küsida ühte asja, mida raportis ei ole. see puudutab tõhusust. erinevate transpordiliikide vahelist tõhusust. ma, ma ei ole päris kindel, kas teie oma raportis seda äh, silmas peate. mina arvan küll, et me peaksime saavutama tõhusa koostööd võime erinevate transpordiliikide vahel. niisiis, kuidas äh, teie arvates saaks äh, seda eesmärki saavutada, eesmärki, mille me endale esialgselt ju seadsime? minu arvates on äärmiselt oluline ka parandada nii töötajate kui ka reisijate õigusi ning pöörata rohkem tähelepanu ühiskondliku transpordi rollile, nii et need on need teemad, millega tuleks eelseisvatel nädalatel tegeleda. jah, aeg on kõige oluline ja nüüd proua Kris Beck ALDE fraktsiooni nimel. aitäh ma teen lühidalt. Äh, ma vabandan, et ma hiljaks jäin, aga täna on ka transpordis väga palju probleeme, loodetavasti tulevikus need lahenevad. igatahes ma tulin jaamast siia nii kiiresti kui sain ja kõigepealt ma tahaksin tänada härra Kroshi suurepärase töö eest ja nüüd tõesti väga lühidalt. tahaksin korrata seda, et ALDE fraktsiooni arvates, kelle variraportööriks ma olen, on strateegiliselt väga oluline saavutada äh, lai, laiapõhjaline toetus sellele raportile, mis on Euroopa jaoks niivõrd oluline. oleks äärmiselt oluline, et meie positsioon selles niivõrd strateegilises küsimuses oleks tugev härra Kross juhtis tähelepanu sellele, et meil on tõesti väga palju muudatusettepanekuid ning ma olen täiesti nõus tema palvega, et me äh, koostaksime kompromissmuudatusettepanekuid selleks, et tugevdada oma seisukohti ja seda muuta ka selgemaks ja nähtavamaks. see võimaldaks meil ka hoolitseda selle eest, et see raport Äh, oleks selge suunisega, see raport ei tohiks olla liiga pikk, aga see peaks olema omamoodi verstapostiks Euroopa transpordi ajaloos. sellepärast, et ta on äh, lühike ja lööv. Äh, me ei peaks sellest tegema mingit jõulupuud, kus on natuke igaühe jaoks me peaksime tege-, koostama lühikese ettepaneku, mis on sidus ja me peaksime Äh, selles ettepanekus selgelt välja tooma oma prioriteedid. Need oleksid siis minu märkused strateegia osas ja nüüd siis natukene ka sisulisest küljest, kuigi eelkõnelejad on seda juba maininud. ALDE fraktsioon on rahul sellega, et peamiseks eesmärgiks on ja muide, see on seotud ka Äh, siis äh, süsinikuemissioonidega tar-, äh, transpordisektoris, te teate, me peame neid vähendama, samas tuleb meil paika panna transpordisektori jaoks pikaajalised eesmärgid. ja võib-olla meie aruteludes paneksime paika ka lühiajalised ja keskpikas perspektiivis saavutatavad eesmärgid. mina isiklikult leian, et hiljutised sündmused on veel kord rõhutanud äh, kui oluline on ühtse Euroopa taeva saavutamine ja see loomulikult on seotud ka ühtse Euroopa raudteevõrgustikuga. ma ei taha küsin äh, hakata asju otse välja ütlema, aga hiljutised probleemid äh, vulkaanituhaga äh, näitasid meile väga selgelt, kui tihedalt me vastastikku sõltume teineteisest ja ka seda, et meil on vaja Euroopa tasandil koordineerimist. ja ma arvan, et äh, kui me hakkame siin patuoinaid otsima, siis Euroopat süüdistatakse just nimelt selles, et Euroopa ei koordineeri midagi, kuigi meil ei ole selles valdkonnas üldse mingit pädevust nii et, et see kriis tõesti näitab, kui oluline on koordineerimine. Äh, võib-olla oleks kasulik, kui me põhjenduspunktides viitaksime ka Euroopa ühtsele taevale, ühtse taeva lepingule, rõhutaksime, kui, kui oluline see kõige jaoks on mis puudutab nüüd selliseid esiletorkavaid küsimusi, siis meie fraktsioon on selle poolt, et tuleb transpordiliike vahetada ja me tegime seda ka muudatus, selg-, andsime selgelt mõista muuda-, muudatusettepaneku läbi, et me toetame raportööri ja on äärmiselt oluline sellesse raportisse lülitada ka linnatransport. samuti tahaksin lisada, et kui palju kõneaega mul üldse on, küsib kõneleja. Äh, ma tahtsin kõneleda äh, ohutusest. Äh, kõneleja ütleb, et ta võib ka kiiremini rääkida, aga pole kindel, kas tõlgid suudavad tempot pidada. niisiis kokkuvõtteks sul läheb sisse panna ka kõik tehnilised punktid, mis puudutavad tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke autosid, intelligentseid autosid ja Mm, see oleks siis äh, üks äh, e-, eesmärke, millega on välja tulnud ka ju eesistujamaa, nimelt luua Euroopa elektriautod. Äh, ma arvan, et me võiksime näiteks välja töötada ka karistuste süsteemi nendele, kes piiriüleseid rikkumisi toime panevad. nii et, et paneme selle Euroopa süsteemi praktilisele alusele. aitäh ja võib-olla ma võtan veel pärastpoole sõna. aitäh, proua Lichtenberger Roheliste nimel. suur aitäh. mina sooviksin tänada raportööri, kes on tõesti teinud väga suure töö, et ühiseid seisukohti välja töötada. ma keskenduksin nendele punktidele, mis minu arvates on er eriti olulised ja mille osas minu arvates tuleks saavutada üksmeel. kõigepealt äh, erinevate transpordiliikide koostalitus. ma arvan, et me oleme kohustatud hoolitsema selle eest, et me mainiksime erinevaid transpordiliike, mida me tahame omavahel siduda. me äh, äh, kasutame liiga palju seda eurospiiki, millest mitte keegi aru ei saa nii et, et ma arvan, et meil peaks olema erinevate transpordiliikide nimekiri. samuti peaksime väga selgeks tegema selle, et jalgsi käimine ja jalgrattaga sõitmine on meie transpordisüsteemi olulised osad. teisisõnu, äh, veel kord, nad on meie transpordisüsteemi oluliseks osaks veel üks asi, mis minu arvates on oluline, on mobiilsuskavad linnapiirkondade jaoks, kus elab üle saja viiekümne tuhande inimese meile on äh, jagatud välja üsna kasulik infolehekene ja ma arvan, et si-, sellest on palju abi selle küsimusega tegelemisel. ma tean, et vaieldakse nende arvude ja suuruste üle mõned inimesed püüavad asja edasi lükata, ütleme, et oot-, ütlevad oodake kümme-viisteist aastat, siis arutame seda teemat jälle. samas me peaksime aga praegu kasutama võib-olla just võimalust nende kavade elluviimist kiirendada. ja võib-olla me peaksime kõigepealt asuma selles küsimuses selgele seisukohale. kui me kõneleme meetmetest, siis minu arvates ei tohiks piirduda lihtsalt nende transpordiliikide koostoimega. me peaksime väga selgelt välja ütlema, et me soovime parandada transpordisüsteeme ning vältida võimalikke probleeme ja see peaks olema meetmete paketi osaks. transpordiliigide koostoime on väga kena termin, aga Äh, nädalavahetusel kohtusin ma tavaliste inimestega ning äh, mulle jäi mulje, et äh, paljud nendest olid väga mures sellepärast, et meie kasutame siin kogu aeg mingit žargooni, me kasutame sõnu, millest inimesed lihtsalt aru ei saa ja seda peaksime me meeles pidama niisiis, me peaksime püüdma leida selgemaid termineid aga asi ei ole ainult terminites, mida me kasutame. asi on ka sisus. Äh, mobiilsus on oluline. ma äh, äh, äh, räägin siin ees, sellest, et eeslinnades elab üha rohkem inimesi, kes vajavad transporti äh, niisiis, kui me kõneleme transpordist, siis minu jaoks väga oluline on selged jätkusuutlikkuse kriteeriumid. seda peaks peegeldama ka need ettepanekud, mida me teeme rahastamise osas, näiteks me tegime ettepaneku, et äh, transpordi rahastamine peaks piir, maksimaalselt olema kakskümmend protsenti, vähemalt viisteist protsenti peaks olema eraldatud äh, jalakäijate ja äh, jalgrattateede jaoks. kui kõnelda veel eesmärkidest, siis ma olen täiesti nõus, et me peame paika panema praktilised eesmärgid niivõrd, kuivõrd see on võimalik. me ei tahaks äh, jääda selliste üldiste deklaratsioonide tasandile muudatusettepanekud kolm, kakskümmend ja äh, kolmsada nelikümmend viis, kus räägitakse saastekoguste künnistest, on minu arvates väga olulised. minu arvates on samuti oluline rõhutada, äh, kui oluline on keskkonnasõbralike äh, transpordivahendite turuosa kahekordistamine. eriti oluline minu jaoks selle fondi kontekstis on see, et seda rahastamist ei kärbitaks, äh, arvestades äh, hetke kriisi. Äh, rahastamine on niigi üsna väike ja me peame hoolitsema selle, selle eest, et vähemalt senine rahastamistase säilib. paljud küsimused, mida me siin oleme arutanud, on leidnud kinnitust ka Euroopa Keskkonnaagentuuri raporti näol ja ma arvan, et see peaks veel kord panema meid äh, liikuma suurema jätkusuutlikkuse ja heitmete vähendamise suunas. nii et, et ma loodan siiralt, et me viime selle suurepärase raporti lõpuni. ja härra de Grandes Pasqua. aitäh, esimees. mina tahaksin ka tänada härra Grossi Äh, ma ei täna teda lihtsalt tühipalja viisakuse pärast, äh, vaid tegemist on tõesti väga äh, range ja julge raportiga, mis sisaldab väga olulist analüüsi, mis on väga oluline, kui me hakkame paika panema suuniseid uue transpordivalge raamatu jaoks, tähendab, hakkame kujundama oma järgmise kümne aasta transpordipoliitikat meil on olemas väga selge pilt asjadest me rõhutame, et meil on vaja sihikindlat lähenemist, me peame keskenduma sellele, mis siiani on tehtud, me peame keskenduma probleemidele ja sellele, mis vajab parandamist. äärmiselt oluline on ka rõhutada seda finantsfondi. väljakutsed, mis meie ees seisavad, nõuavad elujõulisi lahendusi oluline on tagada nii reisijate kui ka kaubaveoste kasutajate ohutus ja turvalisus äärmiselt olulised on puhkepaigad, meil on äärmiselt oluline vaja äh, mitte üksnes edendada kom-, konkurentsi erinevate transpordiliikide vahel, vaid vaadata, et need teineteist täiendaksid. kui kõneleda tõhususe kriteeriumitest, siis minu arvates äh, on raportööril täielik õigus äh, ja ta on täiesti julge, kui ta ütleb, et äh, raudteetransport või veetransport ei ole alati tõhusam kui maanteetransport Äh, raportöör on tegelikult väga julge, kui ta selle välja ütleb, sest see on äh, üldiselt põhi, üldiste seisukohtadega vastuolus. me räägime siin erinevate transpordiliikide vahelisest tõhususest ja see peaks olema võib-olla juhtmotiiviks meie tulevasel äh, tegevusel. transpordiliikide vahel ei ole konkurentsi, me peame panema nad tõhusalt teineteist toetama. tegemist ei ole siin mingi žargooniga, see on sümbioos. äärmiselt oluline on et me sellise sümbioosi leiame, et me edendame siis erinevate transpordiliigide vahelist tõhusust. lõpetuseks ma arvan, et härra Grosch on täiesti õigesti juhtinud tähelepanu sellele, et kui Euroopa Liit tahab luua Euroopa-üleseid infrastruktuurivõrgustikke, kui Euroopa Liit tõesti tahab maksimaalselt ära kasutada olemasolevat infrastruktuuri, siis me tõesti peame rahastamist suurendama esimees, mina olen esitanud viis muudatusettepanekut, minu arvates äh, käsitlevad need muudatusettepanekud olulisi sisulisi küsimusi. aga kõigesse ei maksa siiski suhtuda ka sõnasõnaliselt. Äh, raportöör ütleb, et äh, meid ei tohiks kohutada see suur hulk legitiimseid ettepanekuid, mis saadikutelt on tulnud. väga paljud nendest muudatustest kattuvad ja nüüd me peamegi leidma siis äh, Äh, ühise sõnastuse, mis äh, hõlmaks erinevaid vajadusi. ja veel kord tahaksin tänada härra Kroši ning äh, ma olen täiesti kindel, et tema äh, Äh, lähenemine on selline, et kõik on lõppversiooniga rahul, mis, nagu ma ütlesin, on tõesti väga professionaalne lähenemine Valges Raamatus käsitlevatele teemadele. ja nagu ma ütlesin, mina ise olen esitanud viis muudatusettepanekut. üks äh, tähendab seda, et ühtegi transpordiliiki ei tohiks karistada ebaõiglaselt. Äh, see on seotud siis erinevate transpordiliikide tõhususega mõnikord võib-olla maanteeveosed äh, lähevad edasi laevadega ja mõnikord on see hea, mõnikord halb ja äh, ja me ei tohi mitte mingil juhul halvustada ühtegi transpordiliiki. teiseks, meil on vaja äh, meetmeid, nagu näiteks digitaalsõidumeerikud, need aitaksid meil saavutada suuremat paindlikkust, nii et, et me need inimesed, kes töötavad äh, transpordisektoris, saadaks tööelu ja pereelu paremini ühitada. Äh, meil on vaja ka pikaajalisi investeeringukavasid, äh, mis soodustaksid tehnilist koostöövõimet. ja lõpetuseks, tagamaks seda, et meretransport oleks nii tõhus kui võimalik, peame me härjal sarvist haarama me oleme vastu sadamate liberaliseerimisele me peame hoolitsema selle eest, et äh, olemas on piisavad rahalised vahendid, me peame keskenduma äh, piiriüleste probleemide lahendamisele. niisiis äh, e-, esimees vulkaan sundis meid kõiki silmi avama ja äh, väga selgeks sai, et lennutranspordile meil tihtipeale alternatiive ei ole. ma arvan, et me kõik peaksime õppima sellest hiljutisest olukorrast, et selline olukord tulevikus enam ei korduks, aitäh, proua Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo agradecer una vez más al señor Gross por el ejercicio intelectual. Tänan, esimees. Ka mina sooviksin tänada raportööri äh, selle ettepaneku eest. see on üsna kaalukas tekst ja ma olen väga tänulik selle eest, kuidas ta suutnud aktiviseerida väga elavat debatti ja ma tahaksin nüüd rahastamise kohta esitada küsimuse. Te räägite transpordifondi loomisest ja on juba ettepanek tehtud ka võrgustike jaoks. ilmselt hakatakse selle fondi rahasid kasutama ka üle-euroopaliste transpordivõrkude jaoks, seega äh, täiendavalt piirkondlike fondide moodustamine on asi, millest me päris hästi ära ei saa. suur osa nendest rahalistest vahenditest eraldatakse infrastruktuurile äh,, ja Euroopa Arengufond suunab ka suuri summasid transpordi infrastruktuuri, me räägime suurtest summadest. siiani on see minu kodumaal toiminud tulemuslikult, võib-olla mujal on tekkinud tõrkeid, võib-olla me võiksime jälgida eelmiste parlamendi koosseisude eeskuju, kasutades seitsmendat äh, raamprogrammi selleks, et saavutada äh, suur edasiminek ja nüüd värskete rahaliste vahendite saamine. võib-olla nüüd on saabunud aeg ähm, tõsta seda määra üks koma millelegi ja sellega seoses võtaksid kõik vastavad kohustused ja võib-olla seda tuleks kaaluda ka järgmise finantsperspektiivi jaoks. kuid ma leian, et meie eesmärk peaks olema ambitsioonikam, me peaksime loominguliselt lähenema selle transpordifondi loomisele, me peaksime välja pakkuma põnevaid ideid. kui me mõtleme tulevikuvõrgustikele, meil on vaja tugevaid argumente, et me suudaksime veenda ka nõukogu ja üldsust nende toetuse saamiseks. et Äh, meil oleks võimalik edaspidi eraldada suuremaid rahalisi vahendeid ja praegu on meil kitsas käes ja meil on ka Euroopa Arengufondist ette nähtud rahalised eraldised infrastruktuuri arendamiseks. ja seetõttu äh, ma pöördun teie poole palvega mitte ainult piirduda sellega, mida kolleeg Alvarez praegu välja pakkus vaid kasutada seda kuldset reeglit et äh, hõlbustada stabiilsuspakti eesmärkide saavutamist. seega ma palun, et te mõtleksite selle peale, kas on midagi võimalik teha selles osas ära. härra Alcadroli, tänan, esimees. ka mina soovin tänada raportööri äh, väga tõsise töö eest äh,, juba tehtud töö eest ja ka selle töö eest, mis tuleb ära teha hääletamiseni. tal on väga palju veel vaja ära teha selleks, et ühendada kõik need äärmiselt huvitavad mõtted. kuid ma tahaksin esitada küsimuse, mis on selle raporti eesmärk. põhieesmärk on saata selge signaal Euroopa Komisjonile äh,. avaldas oma soovi äh, komisjonile, mida komisjon peaks tegema valge raamatu abil äh, kaubavedude ja reisijate vedude eristamine tekitab probleeme, sest äh, reisijate veo puhul me peaksime keskenduma suuremale liikuvusele, sest ähm, meie ees seisavad suured väljakutsed võrreldes minevikuga ja seetõttu meie ettepanek peaks olema suunatud äh, ühiskondliku transpordi täiustamisele ja mitme transpordiliigi kasutamisele. me peaksime keskenduma ka kiirraudteeühendusele, et inimesed saaksid Euroopasse tõhusalt ringi reisida. ma saan aru, et te räägite sellest tõhusast äh, transpordiliikide omavahelisest koostalitusest, koostoimest. sellega kaasneb ka transpordiliikide äh, omavaheline siidumine, see transpordiriikide ühelt liigilt teisele üleminek, kui me soovime edasi liikuda jätkusuutliku transpordisüsteemi suunas, peame vastu võtma sellised meetmed, mis tõstavad energiakasutuse tõhusust, äh, väliskulude arvestamist ja investeeringuid infrastruktuuri. Äh, tõhusad ühendveod on võimalikud ainult sel juhul, kui, kuid ma peaks kasutama eurospeak keeli, kui me suudame tagada transpordiliikide vahelise koostalitusvõime. see tähendab ka erinevate transpordiliikide vaheliseks koostamiseks vajalike platvormide ehitamist ja nii edasi. ja klassikaliseks näiteks on siin ka raudteevead, millises valdkonnas tuleb veel väga palju ära teha ja kui me sellega oleme nõus, siis me peame siduma selle küsimuse rahastamisega. sest rahastamine on võti meie poliitika edu saavutamiseks. kaasnevad veel täiendavad aspektid nagu ohutus, äh, territoriaalne ühtekuuluvus, reisijate õigused. ja me peame Äh, jõudma kokkuleppega selle üle, et me ei saa piirduda ainult deklaratsioonidega. me, me peame siiski välja tulema praktiliste teostatavate ettepanekutega ja me peaksime pöörduma komisjoni poole, äh, et see võtaks vastu selge loetelu meetmetest, äh, tähtaegadest, et oleks teada, milline meede millal tuleb ellu viia ja ma arvan, et eelmise valge raamatu puhul oli veaks see, et meil oli küll suurepärane tekst, kuid äh, tulemuste hindamine kümme aastat hiljem näitas, et väga paljud seatud eesmärgid jäid saavutamata. seetõttu me peaksime tagama selle, et iga ettepaneku jaoks ehk kiidetakse heaks ka konkreetne tegevuskalender me kõik ootame huviga teie ettepanekut kompromiss ettepanekute osas järgmiste nädalate jooksul. kuid äh, kolleegide sõnavõttude valguses on mul üsna hea tunne lõpptulemuse osas. proua Maisner. tänan, esimees. ma tahaksin tõstatada neli küsimust. kõigepealt, väga paljud sõnavõtjad ütlesite, et muudatusettepanekud kolmsada seitsekümmend kuus. kas see näitab seda, et väga paljud asjad on välja jäänud või väga paljud asjad on valesti esitatud? tegelikult nii see asi ei ole. on väga palju häid aspekte transpordi tulevikku silmas pidades. Ähm, mõned väidavad, et on nii palju muudatusettepanekuid esitatud, kuna see raport on nonsenss ja nii see ei ole Äh, võib lisada, võib täiendada raportit, äh, kuid see veel kord rõhutab selle temaatika tähtsust, nagu juba varem mainiti. Äh, reisijate ja kaupade liikumine Euroopas on saavutus, mida me soovime ka tuleviku Euroopa jaoks säilitada. teiseks on mainitud tõhusat transpordiliite vahelist toimimist, see võib kõlada küll Eurospiigina ja nii see on, see co-modality, kuid me teame, mida see tähendab, see tähendab kõiki neid asju, mida me soovime saavutada. sealhulgas majanduslikud tegurid, keskkonnasõbralikkus, ohutus, sotsiaalne mõõde. samas tahaksin rõhutada ka transpordiliikide omavahelisest koostoimest rääkides, et raportöör ütleb, et kõik transpordiliigid on tähtsad ja me vajame neid kõiki ja seda me kogesime vulkaanipursete ajal. mõnikord võib asendada lennud äh, kiirrongiliiklusega, kuid mitte alati äh,. kui tekib varuosade puudus, tuleb need varuosasid väga kauge maa tagant tuua, seega me vajame kõiki transpordiliike, me vajame rohkem erinevate transpordiliikide jaoks sobivaid platvorme et oleks võimalik üle minna ühelt transpordiliigilt teisele. me teame, et teinekord ei ole võimalik kaupu vedada äh, raudteed pidi ja üle laadida nad laevadele, kuna see on võimatu äh, puuduva infrastruktuuri tõttu. minu fraktsiooni poolt on seisukoht, et me peaksime kaaluma ka äh, siseveekogudel Mm, transpordi ja ka kergliiklust linnades. väga palju on võimalik ära teha jalgrattaga või e-jalgrattaga tulevikus. see aspekt on lisatud ja see on oluline, kui me räägime transpordi tulevikust. kolmandaks, rahastamine. on mainitud seda transpordifondi võimalust, Siim Kallas rääkis sellest ka kuulamise ajal, see oli tema ettepanek ta ütles, et transporti tuleb laiendada, säilitada ja transpordisektor vajab rahastamist. ja ma väga loodan, et äh, tekivad võimalused äh, midagi ära teha, me teame, transpordivaldkond vajab rohkem raha, me ei tea, kust seda leida, kuid me oleme kõik ühel mehelel, et meil on vaja loomingulist lähenemist, uudseid lahendusi neljandaks ja see on ka oluline transpordi tulevikku silmas pidades, on ühtse turu loomise lõpuleviimine transpordi valdkonnas. mis mõtted on headel riiklikel transpordivõrkudel, kui nad lõpevad piiril, eh, kui piiril tuleb vahetada vedurid? mis mõtted on eh, sellistel raudteevedudel, kui ei ole võimalik broneerida pileteid reisiks põhjast lõunasse? meil on vaja luua hästi toimivad transporditurud Euroopas. ja äh, see raport pakub välja ka mõningaid parandusi. see on väga hea dokument, mille raportöör on koostanud ja ma tahaksin teda veel kord tänada. tänan, järgmisena härra Kantšen. tänan, esimees. ma nõustun sellega, et, et härra Gross on teinud suurepärast tööd ja mis on märkimisväärne, on see, et ta on, et äh, ta lähtub väga headest mõtetest. me viitame siin valgele raamatule, pidades silmas äh, transpordi jätkusuutlikku tulevikku äh,. ja see koondab väga palju teemasid, mida me oleme arutanud ja ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes me peaksime välja pakkuma ühtse lahenduse, sest see territoorium, millele see hakkab kohalduma, on ühtne territoorium. praegu meil puuduvad kavandamiseks vajalikud elemendid. me võime rääkida erinevatest asjadest, äh, kuid me peame liikuma ühes suunas. Äh, lõppsihiks peaks olema mingisugune äh, konvergents, jõudude ühendamine, mis tagab selle ühtse ruumi. praegu toimub meil nagu ajurünnak. kuid meil on vaja sellist ühtset kurssi eh,, arvestades seda, mida me oleme täna rääkinud, me oleme rääkinud täna ka konkurentsivõimelisest raudteekaubavedudest ja oleme arutanud seda, milline saab olema üle-euroopaliste transpordivõikude tulevik, äh, siis tuleb möönda, et kogu selles asjas on äh, vajalik logi-, loogika sees, aga kui me räägime transpordiliikide omavahelisest koostoimes, siis see on võti tuleviku. me peame arvestama ka läbivaid tegureid ja seda, kuidas äh, ühendada sadamad trans-, äh, transpordikoridoridega. meil on vaja tõhusat transpordiliikide omavahelist koostalitust ja selleks on vaja nad siduda sadamatega, me räägime kaubavedudest, reisijatest ähm,, transpordiliikide elujõulisusest räägime erinevatest asjadest, kuid see põhiloogika jääb kaduma. rääkides rahastamisest, siis mul on hea meel, et me mõtleme selle peale, me loodame, et äh, parlamendis jõutakse teatud kokkuleppel selles küsimuses, näiteks nagu Magribi puhul. meil on vaja seda fondi meil on vaja rahalisi vahendeid eelarvest, kuid me peaksime muutma meie euroopalikku eelarvet. võib-olla peaks mõtlema eurovõlakirjadele, äh, et maksta sellesse fondi sisse äh, tagamaks äh, planeerimise ja programmide eluviimise. võib-olla on ka teisi võimalusi, kuid need peaks olema põhipunktid me rääkisime elektriautodest, vesinikumootoriga autodest, see on tõsi, see on tulevik. kuid me peaksime tulevikus käsitlema neid teemasid eraldi. kuid kogu aeg silmas pidades ka transpordi jätkusuutlikku tulevikku. ja ma loodan, et äh, täna arutlusel olevad küsimused on sellised, mida ka raportöör arvestab, kuid me ei tohi unustada ohutust, keskkonda, heitmeid, energiakasutust ja ähm, äh, intelligentseid transpordisüsteeme. Rike ma tahaksin tänada Matthew Groshi selle suurepärase töö eest, mis ta on teinud, kuid ma tahaksin öelda midagi teistsugust. ma usun, et kõik on andnud oma panuse sellesse raportisse, lisades midagi. kuid loomulikult ma nõustun äh, nende täiendustega, kuid ma tahaksin öelda midagi muud. ma arvan, et äh, see raport aitab meil uuesti keskenduda transpordile. ma arvan, et transport peaks olema teemaks kõikidele institutsioonidele arvestades seda, et komisjonil on uus koosseis äh,, mitmes teemavaldkonnas on nagu sisu kadunud, nagu härra Kantšen ütles, ja tulevikku suunatud raport peaks sisaldama sõnumeid, ei piisa sellest, et me ütleme, et transport on oluline liikumise ja liikuvuse saavutamiseks, kuid tuleb arvestada ka seda, et see moodustab meie majandusest kümme protsenti. ja see on oluline Euroopa tulevikku silmas pidades ja kolmandaks on samuti tähtis see, et et transpordisektor annab kakskümmend seitse protsenti keskkonnasaastest ja raportis, mis käsitleb transpordi tulevikku, erinevalt sellest, kuidas on käsitletud seda temaatikat varem, on raportöör äh, kajastanud ka rahastamist ja kui meid poliitilisel tasandil ei kuulda, siis kuuldakse meid finantstasemel äh, Äh, sest meil on probleeme eelarvestamisega ja rahastamisega ka edaspidi, kui me ei ole poliitiliselt veenvad. ja meil ka on vahendeid napiks. ja see muutub probleemiks meie institutsioonidele. ja nimetatud raport äh, avab meile uue foorumi ja me peaksime poliitiliselt äh, jõulisemalt esinema proua Tigo, tänan, esimees. ma tahaksin õnnitleda härra Grossi raporti puhul. ma tahaksin lühidalt rääkida. esiteks, äh, me peaksime silmas pidama ka rahalisi vahendeid ja mul on hea meel, et kolleegid on sel teemal sõna võtnud. transpordivaldkond peab saama Euroopa tegevuspoliitikas äh, suurema prioriteetse tähtsuse ja selleks peab eraldama ka vajalikke rahalisi vahendeid, et äh, oleks võimalik täita seatud eesmärke. ja kuigi selle vulkaanilise tuha mõju oli majanduslikus mõttes suhteliselt väike, oli selle mõju Euroopa kodanikele tohutu suur ja sealhulgas ka kaubavedudele. kuuskümmend kuus protsenti reisijatest, kes olid sunnitud lennujaamades ootama, reisisid Euroopa-siseselt ja see rõhutab transpordiliikide koostoime tähtsust sest, sest kuuskümmend kuus protsenti reisijatest oleks võinud edasi liikuda äh, kiirrongidega, äh, kui need seoksid Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnasid. kui me räägime ühendvedudest, siis me peaksime silmas pidama ka pere, paremaid seoseid jõe- ja meretranspordiga. Euroopa Liidul on oma strateegia merevedude jaoks äh, aastani kaks tuhat kolmteist, kahjuks meil puudub jõetranspordi jaoks Euroopa strateegia ja seetõttu on huvitav koos komisjoniga mõelda selle peale äh,, mis saab Euroopa Liidu jõetranspordi strateegia peamiseks tugisambaks. ma tahaksin mainida ka nõnda öelda keskkonnasõbralikke transpordiliike, eriti seoses linnalise liikumisega, näiteks jalgrattasõit, ja oleks oluline ka sellesse valdkonda investeerida. võib-olla meil on vaja ka Euroopa Liidu strateegiat jalgratturite jaoks. ma ei räägi ainult linnatranspordist. ka teiste transpordiliikide jaoks, sest me oleme näiteks väga huvitatud kultuuriturismist. jalgrattaga sõitmine on näiteks Hispaanias väga levinud. ja kui te pargite auto, on võimalik tasuta rentida jalgratast, et külastada vaatamisväärsusi. ja teie käsutusse antakse ka vajalikud kaardid. ma usun, et me peaksime rohkem panustama sellesse. ja viimasena mainiksin äh, linnalist liikumist. meil on vaja kompleksset lähenemist ning sellesse protsessi on vaja kaasada arhitektid ja linnaplaneerijad, et transport oleks kaasatud äh, linnalise piirkonna arengusse. suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti lühidalt. pöördaksin tagasi selle juurde, mida ütles Olle Rikli, ma leian, et tal oli õigus öeldes, et tegemist saab olema väga tugeva instrumendiga, tänaksin ka härra Krossi töö eest, te olete pingutanud kompromisside leidmise nimel ja ma arvan, et sellest jätkusuutlikkuse valgest raamatust või transpordi valgest raamatust peaks olema, saama midagi sellist nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. nii palju siis üldisemate kommentaaride osas kui me räägime siin äh, transpordist, me räägime siin kliimapaketist, äh, siis äh, transport, see raport peaks kaasa aitama kogu sellele paketile ja see, et raport peaks olema midagi enamat kui lihtsalt komisjoni algatuse käsitlus. võib-olla tegemist peaks olema rohkem poliitilise suunitlusega tehni-, dokumendiga, mitte niivõrd tehnilise dokumendiga Äh, igal juhul peaks olema tegemist jõulise mõjuinstrumendiga. ja komisjoni esindaja, palun, proua Jeegli. suur tänu jällegi, härra esimees. komisjonil on äh, hea meel, et on esitatud äh, kolmsada seitsekümmend kuus muudatusettepanekut selle raporti kohta. ma ütleksin omalt poolt, et see näitab, kui suurt huvi selle toimiku vastu tuntakse ja kui oluline see teemavaldkond on, me tervitame raporti seisukohta, raporti projekti seisukohta, mis toetab ka komisjoni suunitust ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat. komisjonil on hea meel ka äh, ja, ja komisjon tunnustab ka seda, et me kindlasti peame mobiilsuse vajadusi arvesse võtma ja mobiilsusvajaduste rahuldamiseks on meil vaja kasutada kõiki transpordiliike koos talituses. mul on hea meel, et koos talitust on siin korduvalt mainitud, suutlikkusega äh, seotud äh, puudujäägid äh, puudutavad väga palju meie transporti tänapäeval ja nagu te teate, komisjonil on piiratud võimalused sekkumiseks. me tahame, et transport oleks jätkusuutlikum nii majanduslikus äh, keskkonna kui ka turvalisuse mõttes ja loomulikult see lähenemine kajastub ka Valges Raamatus. me tahaksime ka, et Euroopas oleks konkurentsivõimelisem transpordisüsteem, see tähendab, nagu te olete kõik tähele pannud, ka turgude avamist. ma tahaksin äh, ka juhtida tähelepanu erinevatele asjaoludele, mida komisjon äh, toetab ja mida teiegi toetasite, nagu näiteks piiriline transport, linnad, äh, mobiilsusplaanid, tehnoloogiline areng, äh, vulkaanilise tegevuse mõju ja nii edasi. ja sellega seoses tahaksime öelda, et meie päevakorras on väga tähtsal kohal julgeolek ja turvalisus. aga iseäranis on mul hea meel kuulda, et raportöör ei nõua uue agentuuri loomist ja et tee on kindlasti valdkond, kus lähimuspõhimõttel on tähtis koht aga mis puudutab äh, transpordi infrastruktuuri rahastamise rasket küsimust, äh, siis te olete kõik ju nõus sellega, et me praegu elame majanduslanguse perioodis ülemaailmsel tasandil ja seetõttu on tegemist äärmiselt tundliku küsimusega. nii et komisjoni poolt võime me ainult öelda, et meie eesmärgid ei ole muutunud ning komisjon jääb nõudma äh, ka kohast rahastamist, nagu meie asepresident on korduvalt rõhutanud, kuid äh, me oleme teadlikud raskustest ja me teame, mida ühtekuuluvus äh, tähendab mõningate uute liikmesriikide jaoks iseäranis ja seetõttu me anname endast parima ja me püüame ühendada kõiki rahastamisvahendeid äh, äärmiselt hästi kooskõlastatud rahastamisraamistikus ja nüüd äh, siis eesmärgid konkreetsemalt. Äh, ma arvan, et äh, peaksime meeles pidama seda, et meil on juba transpordi jaoks mm, siduvaid eesmärke kümme protsenti taastuvenergiat, kütuse eesmärgid, CO kahe eesmärgid, sõidukite jaoks ja eesmärkide, eesmärgid on suunda andva olemusega ja me saame ka tulemusi nendest lähtuvalt mõõta, kuid samas ei peaks need ette määrama meie poliitilisi lahendusi, nagu on öelnud ka meie raportöör. kuid ma tahaksin öelda ka kõike seda arvesse võttes, et komisjon suure huviga jälgis seda, seda protsessi ja me kavatseme arvesse võtta kõike kuuldud ka oma valges e, dokumendis, nii et me kindlasti põhjalikult vaatame läbi kogu teie raporti ja kõik kolmsada seitsekümmend kuus muudatusettepanekut ja võtame kõiki neid äh, arvesse oma töös. suur tänu, proua Jeege ja annaksin nüüd sõna härra raportöörile jälle lõpetuseks. suur tänu, suur tänu kõikidele äh, nende panude eest ja ma arvan, panuse eest ja ma arvan, et üks asi tuleb tänastest aruteludest välja ja ma arvan, et oli väga hea, et me pöörasime, eraldasime aega erinevate kolleegidega fraktsioonides, äh, komisjonis äh, selle toimiku käsitlemiseks. transport on meie tulevik ja nagu Dominic ütles, see raport peaks äh, transpordi õigesse valgusesse seadma. ja nagu komisjoni esimees ka teab, siis mina omalt poolt annan parima selleks, et tänase tänane arutelu teema jääb transpordikomisjoni teemaks, ma arvan, et meie komisjonina ei ole midagi kaotanud ja ma arvan, et komisjon on küll jaganud oma pädevused ja transporti ei peeta ühiseks üksuseks, kuid meie peame selle üksuse taas jalule seadma. ma olen selles osas nõus Dominikuga, mis puudutab raha, siis selles osas peame ka selgelt oma soovid välja ütlema, transport, mobiilsus on võib-olla äh, üks neist valdkonnadest, mis tulevikus saab liikmesriikidele raha sisse tuua lõivude, maksude, kasutamismaksude äh, näol, nii et ma arvan, et on äh, põhjendatud, et me peaksime ka sellele äh, vaatenurgale mõtlema. me peaksime arvesse võtma kõiki lähimuspõhimõtte asjaolusid, kuid mõtlema siiski ka selles suunas. ja um, kui asjad ei toimi, siis me sageli ütleme, me süüdistame lähimuspõhimõtet, aga me peame kõiki asju siiski vaatama suure pildina. transpordi vallas on võimalik äh, rahasid leida, me ei pea selleks äh, hakkama jalgrattaid leiutama, on olemas äh, kulude internaliseerimine ja nii edasi ja nii edasi, erinevate lõivude kehtestamine, finantsministrid kogu Euroopas saavad selle küsimusega tegeleda ja ma olen kuulnud, kuidas nad ütlevad, et Euroopa ei saa mulle dikteerida, mida me oma rahaga teeme, aga me kui me suudame veenda neid muutmisi läbi viima selleks, et Euroopa fondidest raha saada, siis äh, võib-olla see pakub neile huvi. ja meil on piisavalt instrumente, aga võtame Interregi näiteks, siis ma arvan, et me peame selgelt välja ütlema, et äh, riikideülesed algatused mõjutavad infrastruktuuri, mõjutavad äh, mobiilsust transport on mõningatest sellistest programmidest välja jäetud viimaste aastate jooksul, mis on absurdne. kui on tegemist äh, piiriüleste projektidega, siis on see äärmiselt äh, oluline ju tegelikult äh, ja on oluline ka, et Ühtekuuluvusfondis oleks ette nähtud ka vahendid infrastruktuuri jaoks. Magritte fond viiskümmend seitse miljonit on sealt kõrvutatud ja need on ressursid kahe tuhande kümnendaks aastaks, ressursid, mis äh, aitavad mõningate, kaasa mõningate projektide elluviimisele. Äh, samuti on olemas Euroopa Investeerimispangal vahendid, mille saab kasutada. see Margaret Fond saab aidata meile infrastruktuuriprojekte algusfaasides ellu viia, kuid õigetel tingimustel võib pärast algusfaasi äh, projekt meelitada ligi erakapitali ja projekt saab jätkuda, põhimõtteliselt on äh, ju kõik selge. me ei saa, kui me ei saa pakkuda erapartneritele tulu teenimisvõimalust, siis nad ei tule. ja siis ei paku, tunne nad ka projektide vastu huvi, kuid Äh, mis puudutab tõhusat äh, koostalitusvõimet, siis ma ei tahaks siin mingisuguseid uusi dogmasid välja pakkuda, kuid äh, tõhus koostalitusvõime transpordiliikide vahel tähendaks hoopis uut transpordikontseptsiooni. meil on vaja erinevaid transpordiliike, meil on vaja nende transpordiliikide arenguid konkreetsetes tingimustes ja seejuures on oluline ka, et oleks tagatud koostalitusvõime. me peame arvesse võtma erinevaid asjaolusid ja mul on, oli hea meel kuulata komisjoni viimast avaldust. mul oli iseäranis hea meel, et komisjon kavatseb kõiki meie mõtteid arvesse võtta, nii et ma ootan juba huviga järgmist faasi ja olen, tunnen hea meelt selle üle, et meie viimaste nädalate töö ei ole liiva jooksnud. suur tänu, suur tänu ka härra Kross ja me hääletame transpordikomisjonis esimesel juunil täiskogul. toimub hääletamine loodetavasti juulikuise täiskogu osa istungjärgu jooksul. ja sellega oleme me jõudnud tänase päevakorra lõppu, tahaksin tuletada teile veel kord meelde, et me kohtume homme siin kell üheksa ja ärge unustage oma hääletuskaarte maha Äh, see oleks kena, kui te need oleksid kaasas, äh, niisiis kohtumiseni homme. komisjoni töö on tänaseks lõppenud.